Prajem všetkým eh, príjemné dobré ráno. tere hommikust! lugupeetud kolleegid, lugupeetud külalised, palun alustame. naiste õiguste soolise võrdõiguslikkuse komisjoni eh, koosolek, esimene päevakorrapunkt, kas keegi soovib päevakorda muuta? või eh, teha mõne märkuse, midagi lisada. näib, et mitte. seega me kinnitame päevakorra projekti. teiseks, te olete saanud ka kaks äh, koosoleku protokolli, kõigepealt kaheteistkümnendast jaanuarist kaks tuhat üheksa ja siis üheksateistkümnendast ja kahekümnendast jaanuarist kaks tuhat üheksa. juhul, kui keegi ei soovi teha mõnda märkust nende protokollide kohta ja kui keegi ei esita neid märkusi tänase koosoleku lõpuks ehk tänaseks õhtuks, siis on need protokollid loetud kinnitatuks nüüd siis kolmas punkt, juhataja teadaanded. täna kell üksteist toimub meil avalik kuulamine. see puudutab anonüümset sünnitamist ning kuna see on avalik kuulamine, siis kantakse seda üle Euroopa Parlamendi veebilehel. aga pärastlõunal toimub veel üks, toimub veel üks avalik nii-öelda avalik punkt, meie juurde tuleb proua Häman, kes on britt ja kes räägib meile sellest, mismoodi koheldakse mehi ja naisi Ühendkuningriigis ja räägib ka nendevahelisest võrdsusest samuti toimub pärastlõunal hääletamine. hääletatakse päris mitut punkti. ja ma palun kõigil kaasa võtta hääletuskaardid. mulle öeldi ka just, et tegelikult kantakse üle kogu koosolekut, mitte ainult avalikku kuulamist mis toimub hommikupoolikul, nii et ka praegu olete te eetris, palun teil kogu aeg naeratada, ega kunagi ei tea, millal kaamera just teie peal peatub. homme kella üheteist ja kaheteist vahel toimub meie komisjoni koosolek koos õigusasjade komisjoniga, see on siis ühiskoosolek ja samuti osalevad seal Afganistani delegatsiooni liikmed ning äh, see koosolek keskendub sellele, kuidas edendada demokraatlikku tava ja võrdseid õigusi Afganistanis, kuidas edendada parlamentaarseid õigusi, inimõigusi ning seda, et naised ja mehed äh, pääseksid võrdsetel alustel ligi õiguskaitsele ja nii edasi. ma palun teil kindlasti osaleda sellel ühiskomisjonil, kui see on vähegi võimalik ja ma tänan kõiki kes eelmisel nädalal täiskogu istungil hääletasid, sest seal võeti vastu diskrimineerimisvastane raport, kus öeldi, et kedagi ei tohi diskrimineerida soolise kuuluvuse alusel. selle raporti esitasid rohelised ning äh, see raport äh, moodustab osa ühest nii-öelda suuremast äh, paketist. vabandust, ähm, tegelikult hääletas meie komisjon ka seda raportit, aga mitte täielikult, vaid lihtsalt kõige tähtsamat osa sellest ning tulevikus hakkame me töötama selle äh, küsimusega lähemalt, ehk siis me hakkame toetama neid, äh, kes aitavad kaasa põlvkondade vahelise solidaarsuse saavutamisele, seda küsimust arutatigi eelmise nädala täiskogul. aitäh kõigile, kes aitasid, äh, kes aitasid selle küsimusega töötada. nüüd aga läheme neljanda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab nõukogu no direktiivi üheksakümmend kaks murd kaheksakümmend viis murd emu muutmist. see direktiiv käsitleb rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse, töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamist. meil on toimunud avalik kuulamine, see leidis aset üheksateistkümnendal jaanuaril kaks tuhat üheksa. tõenäoliselt te mäletate seda ja mäletate tõenäoliselt ka seda, et see avalik kuulamine oli väga huvitav ning proua Estrella, kes on meie raportöör, on äh, vahepeal kokku saanud variraportööridega. ja nüüd on meil võimalik arutada töödokumenti, mille proua Estrella on ette valmistanud ning ma annangi talle kohe sõna, ta on ühtlasi meie komisjoni aseesinaine ja ma õnnitlen teda raporti koostamise eest ja tänan kogu tehtud töö eest Merci. <coughs> Muito obrigada. Uh, gostaria de começar por uh, saudar. Aitäh. kõigepealt sooviks ma ah, käsitleda komisjoni algatust. see ettepanek tuli õigel ajal ja me oleme väga hea, meil on väga hea meel, et see tuli, aga tegelikult oleks võinud minna ka kaugemale, eriti paljude punktide puhul, nagu näiteks, äh, näiteks töö ja pere ja eraelu aktiivse ja tasakaalustatud ühitamise edendamise osas oleks tulnud minna kaugemale. nagu te teate, arutavad tööturu partnerid parasjagu direktiivi eelnõud vanemapuhkuse kohta. ning need mõlemad direktiivid, neid tuleks käsitleda õigeaegselt. selleks, et äh, meil saaks olla sidus äh, ettepanek, mis kataks mõlemaid äh, vald-, kõiki valdkondi. ent äh, praegu ei ole meil veel ametlikke tulem-, selle küsitluse ametlikke tulemusi ning äh, seetõttu äh, äh, meil ei ole võimalik laiendada mm, õiguslikku alust, meil on kombineeritud õiguslik alus, mis võimaldab katta erinevaid äh, valdkondi, eriti emaduse ja isaduse kaitset ning mis puudutab äh, soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava, siis omistatakse selles äh, suurt tähtsust äh, töö ja perekonnaelu ühindamisele. kui ei ole jagatud vastutusega lapsehooldust, siis on raske ühitada tööelu pere ja eraeluga, see käib nii naiste kui meeste kohta teisalt aga oleme komisjonis seda teemat käsitlenud ning me teame, et äh, me seisame silmitsi demograafiliste väljakutsetega ja Euroopa peab äh, tegelema selle probleemiga rahvastiku vananemise tõttu. me peame võtma meetmeid, mis äh, oleksid suunatud selle, selle suundumusega võitlemise, võitlemisele. ning veel üks põhjus, miks äh, me peaksime äh, selle direktiivi läbivaatamises kaugemale minema, on see, et äh, ühiskonnas on endiselt levinud teatavad stereotüüpsed arvamused naisi vaadeldakse tihti kui peamiselt paljunemisfunktsiooni seisukohast lähtudes ning äh, jäetakse kõik muu kõrvale, ent äh, naised võiksid olla ka töö, töötajad, kellel noh, täieõiguslikud töötajad. ning ma sooviks teha mõningaid ettepanekuid Ähm, need te olete töödokumendis näinud, mis on teile välja jagatud ja ka tõlgitud. ma tahaks teha ettepaneku, et äh, inimesel oleks võimalik saada individuaalset äh, vanemapuhkust, mida ei oleks võimalik äh, üle kanda ja et isaduspuhkus oleks äh, sama oluline kui emaduspuhkus. ning samuti tuleb äh, tegeleda lapsendamisküsimustega ning ka lapsendamine peaks olema, peaks andma õiguse võtta vanemapuhkust ja see peaks äh, käima mõlema abikaasa kohta. vanemapuhkuse osas on oluline see, et tegemist peaks olema kahe kohustusliku nädalaga ning kahe lisanat-, vabatahtliku nädalaga ja need kohustuslikud nädalad peaksid olema sajaprotsendiliselt tasustatud. mis puudutab emaduspuhkuse kestust, siis komisjon soovib äh, emaduspuhkust pikendada neljateistkümnelt nädalalt kaheksateistkümnele nädalale. mina tahaks teha ettepaneku, et emaduspuhkus oleks äh, kakskümmend nädalat, sest äh, võr-, naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse komisjon so-, sooviks isegi kahtekümmet nelja nädalat. kui meil aga on need kaks kohustuslikku nädalat ning siis veel kaks vabatahtlikku nädalat, siis on meil neli nädalat ning veel kakskümmend nädalat, nii et äh, see vastaks äh, meie komisjoni ettepanekule. Kom-, Euroopa Komisjoni ettepanek ei äh, sisalda mingeid, mingeid sätteid imetamise kohta. WTO, ma-, vabandust, Maailma Tervishoiuorganisatsioon on alati rõhutanud seda, kui oluline on imetamine ning ka rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsioonidega tuleks äh, arvestada. siin tuleb äh, tegeleda õigusega, et imetavatel naistel oleks äh, üks või mitu pausi töö, tööpäevas, mis oleks ette nähtud imetamiseks. ning kogu emaduspuhk puhkuse ajal peaks äh, makstama äh, sajaprotsendilist töötasu, sest et äh, muidu oleks naised halvemas olukorras, kui nad otsustavad sünnitada. mis puudutab vallandamiskaitset, siis me arvame, et komisjoni ettepanek on suhteliselt tasakaalustatud, aga ka siin tuleks äh, neid õigusi ja kaitset laiendada ka isale, kui ta võtab äh, isaduspuhkust? ning äh, nüüd ajast enne ja pärast mm, raseduse sünnituspuhkust tuleks naisi kaitsta ning komisjon teeb ettepaneku, et ähm, selle, sellise kaitse pikkus võiks olla kuus kuud, mina arvan, et äh, seda kaitset tuleks pikendada kaheteistkümne kuuni, sest äh, paljudel juhtudel peab töötaja kohanema uute oludega tööl ning see nõuab aega. ning kindlasti on ka juhtumeid, kus äh, on vaja läbida täiendõpe või mingi koolitus. mis puudutab aga töökorraldust ja paindlikkust, siis äh, arvan ma, et äh, naistele kehtivaid õigusi tuleks laiendada ka meestele, kui äh, nad on võtnud isapuhkust sest äh, tavaliselt äh, kasutavad neid äh, paindliku töökorralduse mudeleid e-, naised ja selle tulemusena tekib teatav tasakaalustamatus, mis kokkuvõttes mõjutab naisi negatiivselt. ning sellel võivad olla ka majanduslikud äh, tagajärjed vähemalt mõningates liikmesriikides. mis puudutab aga tervist ja mm, tööohutust, siis ma tahaks teha ettepaneku jaga- äh,, laiendada direktiivi kehtivusala. komisjon on teinud ettepaneku hinnata riske vastavalt äh, pärast seda, kui naine on äh, tööandjat oma rasedusest teavitanud. meie sooviks aga, et äh, paljud mm, noorisünnituste või geneetiliste muutuste tekitajaid võetakse arvesse juba enne, kui naine rasestub ja et oleks äh, laps, äh, loodet võimalik kaitsta juba embrüonaalse arengu ajal, nii et ma arvan, et meil peaks olema tagatud äh, ennetav kaitse ja et oleks korralik riskide hindamine nii naiste kui meeste puhul, kes on viljakas eas. see puudutab näiteks teatavate keemiliste ja toksiliste ainetega kokkupuutumist, mis äh, on kahjulikud nii meestele kui naistele. kokkuvõttes peaksime kasutama seda võimalust, sest äh, see direktiiv on äh, üheksakümne teisest aastast, nii et see ei ole enam äh, eriti ajakohane, eriti mis puudutab uuemaid äh, võimalusi ja vajadusi ning me peaksime kasutama ära võimalust selle direktiivi kohaldamisala laiendada. ja mm, viia sisse vanemapuhkus. me peaks äh, raseduse sünnituspuhkust ema ja isa puhkust äh, siin äh, segi ajama raseduse sünnituspuhkusega, sest need on väga erinevad äh, kontseptsioonid. ning arvestades seda, mida ütles Euroopa Komisjon, mida ütles meie komisjon, siis ei tohi me unustada seda, mida me oleme alati öelnud selle teema kohta, kui oluline on ühitada tööelu pere ja eraeluga ning äh, vajalik on ka see, et äh, kaasataks äh, isasid algusest peale, alates sünnitusest. oluline on see, et isasid kasva-, kaasataks laste kasvatusse, see on ka laste õigus, et, et neid kasvataksid nii ema kui isa. ning oluline on seejuures laste heaolu ja ka vanemate õigused, sest äh, vanematel on ka ju õigus äh, oma laste eest hoolitseda, nende jaoks olemas olla ning äh, seetõttu me tahame siin tõesti tegeleda vanemapuhkusega ning ma loodan, et kolleegid toetavad mu ettepanekut. nagu öeldud, meil on kombineeritud õiguslik alus ning see võimaldab äh, kohaldamisala laiendada võrreldes olemasoleva äh, direktiiviga, sest olemasolev direktiiv tegeles ainult äh, töötajate tervise, tervisekaitse ja, ja tööohutusega. aga ähm, artikli sada nelikümmend üks lõige kolm kaasamine, kus on äh, tegeldud, mis tegeleb naiste ja meeste võrdõiguslikkusega, ähm, võimaldab äh, direktiivi kehtivusala laiendada, ma olen rääkinud juristidega, kes mulle on kinnitanud, et see on võimalik ja mulle tundub, et see on väga oluline. see on palju olulisem kui näiteks äh, äh, rasedus- ja sünnituspuhkuse mm, kestuse pikendamine. me peame tegelema tõesti vastutuse jagamisega kõigil tasanditel meeste ja naiste vahel. ning see vastab äh, ka Lissaboni strateegia eesmärkidele. kõigist neist põhjustest lähtudes tundub mulle väga oluline, et et äh, meie kohaldumisala laiendaks, et meil oleks äh, vanemapuhkus, mis äh, võiks kehta, kesta kuni neli nädalat, et äh, kaks nädalat oleksid kohustuslikud ja kaks nädalat vabatahtlikud. sest vaja on muuta suhtumist ning meil on juba kogemused sellega, et riikides, kus on sisse viidud vanemapuhkus kasutasid mehed seda alguses vähe. kuna ühiskonnas olid erinevad stereotüübid ja eelarvamused, aga ajapikku mehed kohanesid äh, sellega ja nüüd äh, on äh, tulemused üsna head. kes võtab järjest suureneb nende meeste osakaal, kes isapuhkust võtavad nendes riikides, kus see võimalus olemas on. kolleegid, teil on töödokument äh, silme ees, te leiate seal minu ettepaneku kõige olulisemad äh, elemendid komisjoni ettepaneku muuda-, muutmiseks. ja loomulikult ma tänan teid äh, ettepanekute eest, mis teil on selleks, et seda äh, dokumenti paremaks muuta ja selleks, et me saaks vastu võtta dokumendi, mis vastab naiste vajadustele ja mis edendab ka soolist võrdõiguslikkust, aitäh! suur tänu teile, proua raportöör! suur tänu, et äh, alustasite omalt poolt meie tänast arutelu nüüd annangi sõna IRL kolleegidele, kõigepealt proua Peeter, palun. aitäh, proua esimene. ma tahaks äh, kolleegi õnnitleda selle raporti eest, mis äh, on üheaegselt nii äh, tasakaalustatud kui julge. ma arvan, et praegu, kus me praegune kriisiaeg, mis äh, väga mõjutab meie elu, on väga soodne selle teema tege-, teemaga tegelemiseks. ma toetan neid ettepanekuid, mis äh, puudutavad äh, rasedus- ja sünnituspuhkuse kestust. ma arvan, et seda on võimalik pikendada minu riigis Rumeenias, kus praegu on pa äh, palju probleeme, on rasedus- ja sünnituspuhkus kaks aastat, mis äh, siiski näitab, et komisjoni ettepanekut oleks siiski võimalik veelgi, komisjoni ettepanekust oleks võimalik veelgi kaugemale minna, ma toetan ka äh, seda mõtet, et et meie, et me võiksime vastu astuda demograafilistele väljakutsetele, mis meie ees seisavad, sest äh, sätted äh, soodustavad äh, tööelu ühitamist perekonnaeluga. ma usun ka, et Eh, et on väga oluline, et, eh, et ka isa osaleks laste kasvatamisel äh, algusest peale ning äh, ma toetan ka neid ettepanekuid, mis äh, puudutavad tasustamist ja vallandamiskaitset. kokkuvõttes ma soovin õnne kolleegile tehtud töö eest, tegemist on tõesti väga hea tööga ning ma toetan kõiki tehtud ettepanekuid, aitäh! Ďakujem veľmi pekne pani Petre. Suur tänu teile, proua Petra. ja proua Katardi, palun. tänan, proua esinaine. minagi omalt poolt äh, soovin Edith Estrellale tunnustust avaldada nii selle dokumendi koostamise eest kui ka ettekande eest minagi võin kahe käega toetada seda välja pakutud lähenemist, neid olulisi elemente ja seda, et tuleb kaasata ka uusi valikuvõimalusi selles osas, mis puudutavad lapsendamist ja sellega kaasnevat vanemapuhkust, täiendavat paindlikkust oluline on võtta arvesse ka naist kui töövõtjat ja seda, mis kaasneb lapsendamisega ja lapse sünniga. ma leian, et see kõik on osa muutusest, millega me silmitsi seisame, me peame seda muutunud olukorda arvesse võtma, aasta üheksakümmend kaks on juba kaugel selja taga see muutunud olukord põhimõtteliselt tähendab seda, et me näeme asja kuidagi üldisemalt ja laiemalt. oluline loomulikult kaitsta töötavat ema. me peame seda kaitset suurendama ja laiendama seda kaitset ka lapsele. me peame võtma arvesse lapse vajadusi, ma pean silmas siin ka lapsendatud lapsi või lapsi, kes on eestkostel. samuti tuleb arvestada isa rolliga ma ei räägigi siin sellest, et me peame ühe kaitsemeetme asendama mingisuguse teise meetmega. aga me ei tohiks keskenduda mitte ainult emakaitsele, vaid peame siia alla viima selle ka lapsekaitse. nii et ma toetan kõike seda, mida ma olen senimaani kuulnud ja mida ma lugesin sellest raportist tahan omalt poolt lisada siiski paar olulist asja esiteks, mulle tundub, et äh, oma seisukohas äh, me peaksime ikkagi eristama Euroopa Komisjoni seisukohta ja meie enda seisukohta kui nüüd Euroopa Komisjon ütleb, et nad teevad ettepaneku pikendada seda puhkust neljateistkümnelt kaheksateistkümnele nädalale, siis no tegemist on väga tõsise väljaütlemisega, tegemist on väga tõsise ettepanekuga. tõepoolest, see aitab ju tugevdada sidet ema ja lapse vahel ja see neli täiendavat nädalat annab väga palju juurde, aga samas me räägime ikkagi ainult neljast nädalast, et mingit väga põhjalikku muudatust see kaasa ei too loomulikult see täiendav periood aitab tihendada ema ja lapse vahelist sidet. aga samas on siin kirjas ju ka see, et selline emapuhkuse pikendamine see tähendaks seda, et kogu vanemapuhkus ongi selle kaheksateistkümne nädalaga juba kaetud ja nagu Edith ütles, siis isapuhkus, emapuhkus ja vanemapuhkus on kõik erinevad asjad, aga siin komisjoni lõikes tundub, et kui me emapuhkust pikendame, siis äh, see tähendab seda, et äh, ettevõtte jaoks murekoorem väheneb, kuna ta saab vähem vanemapuhkuse taotlusi. see on see probleem, millega me peame tegelema, me peame andma märku sellest, et me saame aru, et siin on mingisugune probleem ikkagi olemas. ja minu teine märkus. ma lähen siinkohal tagasi selle juurde, et me peame kaitsma ühe töötava ema, töötava naisterahva töötervishoidu ja tööohutust me ei peaks käsitlema siin mitte ainult äh, mingeid seadusandlikke punkte ega seda uut määrust, mis meil puudutab töö ja pere lühitamist, vaid me peame võtma arvesse ka tööaja direktiivi. seda eriti selles osas, mis puudutab öist tööd. tööohutuse ja töötervishoiu küsimused äh, naiste osas, kes käivad töö, kes teevad öötööd naised, kes näiteks rasedana peavad tegema öötööd või kes on äsja sünnitanud ja peavad hakkama öötööd tegema, need on küsimused, mida tuleb arutada, võimalik, et selles osas tuleb uus arutelu korraldada. küsimus taandub ikkagi sellele, kuidas kaitsta äh, töötava naisterahva töötervishoidu ja tagada tema tööohutus. me peaksime tegema omapoolse ettepaneku, panema paika mingisugused seosed meie seisukoha vahel selles osas, mis puudutab tööohutust ja töötervishoidu ja tööaja direktiivi vahel. ja põhiküsimuseks ongi siis öötöö lahend, öötöö suur tänu, proua Gotardi ja nüüd proua Figueredo, palun. aitäh, proua esinejana. mõningatest küsimustest on siin juba räägitud selle komisjoni ettepanekuga seoses loomulikult ei tohi unustada seda, et see direktiiv on juba üsna vana. ent äh, sellest hoolimata ei ole me saavutanud kõike, mida me oleks äh, võinud soovida saavutada. loomulikult äh, tuleks valida laiendatud äh, probleemi käsitlus ning ma saan täiesti nõus olla sellega, mida ütles proua Gotardi, et äh, meil on vaja uut vaatenurka. tegemist ei ole mitte üksnes naiste kaitsega, vaid äh, laste kaitsega. ning on ka teisi uusi aspekte, näiteks raseduse sünnituspuhkuse või emapuhkuse pikendamine, imetamisajad ning erinevate tööajamudelite ning paindliku töökorralduse toetamine ning loomulikult ka isapuhkus. see kõike seda, kõiki neid kontseptsioone on võimalik arvesse võtta ning meil on veel üks ähm, täiendav probleem. süstemaatiliselt paljud tööandjad ei äh, pea kinni neist äh, põhimõtetest ning Portugalis äh, olukord järjest halveneb. väga palju on sektoreid, kus töötab palju naisi ning sellel nädalavahetusel kohtusin ma naistega nendest sektoritest ning nad ütlesid, et surve on väga suur, eriti ja seda isegi mõningates äh, ettevõtetes, keda peetakse sotsiaalseteks äh, ettevõteteks, et äh, tõesti survestatakse naisi, et nad töötaksid öösel, isegi kui tegemist on üksikemadega. ja kui nad ütlevad, et nad ei saa seda teha, sest lapsed oleksid muidu üksi kodus, siis äh, ütlevad nende ülemused neile, et ähm, te peate sellega ikkagi kuidagi hakkama saama. näiteks suurtes ähm, supermarketides nagu näiteks Jumbo on äh, selline probleem. ja ma alati mõtlesin, et äh, sellistes ettevõtetes on äh, selline sotsiaalne vastutus siiski tagatud, et me ei pea tegelema ja me ei pea tegelema mitte ainult selliste äh, Ähm, seadusandlike võimaluste loomisega, vaid ka nende ellurakendamisega ja ma ei näe tõesti, et siin midagi tehtaks. meil Portugalis on ähm, küll ametkonnad, kes äh, vastutavad selle eest, et neid äh, seadusi ka rakendataks, aga siiski ei ole see piisav, nii et äh, piisav ei ole see, et me teeme uusi ettepanekuid, vaid oluline on ka see, et me hoolitseksime tingimuste loomise eest, et neid seadusi ka tõesti rakendatakse, et ei, ei oleks enam selliseid olukordi, millest naised mulle sel nädalavahetusel rääkisid. suur tänu, proua Figueredo. ja proua Bauer. tänan teid kolleegide poolt öeldu andis ka mulle põhjust korraks sõna võtta, võib-olla esitada mõni küsimus ja teha mõni omapoolne märkus. selge on see, et midagi tuleb selles küsimuses ette võtta ja ma räägin seda, võttes arvesse seda, et osades riikides on emapuhkus oluliselt pikem ja on olemas paigas reeglid, mis käsitlevad tööohutust ja töötervishoidu, mis aitavad vältida olukorda, et noored emad teevad öötööd või mingit muud rasket tervist kahjustavat tööd. tegemist ei ole mingisuguse suvalise dokumendiga, mis käsitleb tööohutust ja töötervishoidu, meil on olemas terve hulk erinevaid eeskirju, erinevaid määrusi ja tavaliselt äh, võetakse nad üle selliste üksikute aktide näol liikmesriigis, et ei ole mingit sellist ühte suurt kõikehõlmavat äh, õigusakti ja võib-olla seetõttu ongi see küsimus mõneti jäänud äh, tähelepanu alt välja. aga kõik taandub ju sellele, et kes maksab selle eest. kui me tahame sellised reeglid kehtestada, siis me peame väga selge, väga selgelt ähm, käsi- äh,, panema paika ka selle, kes selle kõik kinni maksab. mulle tundub, et praegune demograafiline kriis on vähemalt sama raske nagu hetke finantskriis seega me peame viitama sellele ühiskondlikule probleemile me ei saa koormata ainult väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, pannes nende õlgadele uusi kohustusi. sest siis hakatakse sellest direktiivist lihtsalt kõrvale põiklema, nagu proua Figuereda ütles. aga üks asi tuleb siiski selgeks teha. me peame tagama selle, et töö inspektoritel, järelevalveasutustel on olemas vajalik personal, et neile on antud äh, tarvilik pädevus. ja meil peavad olema paigas ka sanktsioonid selle kohta, kui rikutakse noorte emade õigusi näiteks kui tööandja on kohustatud maksma mingit äh, kompensatsiooni noortele emadele, kui nad on otsustanud minna kohtusse seismaks oma õiguste eest. loomulikult selline reeglite eiramine on kogu aeg toimunud ja ilmselt see ka jätkub seega need, kes hiilivad kõrvale Euroopa Liidu seadusandlusest, peaksid saama karistatud. ja need sanktsioonid peaksid olema sellised, mis äh, hoiavad ära seda, et äh, mis näiteks toovad kaasa selle, et reeglitest kõrvale hiilivad tööandjad jäävad ilma Euroopa Liidu poolsest toetusest, see oleks üks võimalus. me peame seda kõike arvesse võtma, kuna vastavalt minu kogemusele eelmise raportiga ja vastavalt minu kogemusele töötades viimased neli aastat selles komisjonis, tundub mulle, et väga tõsiseks probleemiks on see, et see seadusandlus, mida me siin käsitleme ja arutame, et see ei ole piisavalt tõhus, meil on tarvis paika panna sanktsioonid. tänan. E, tänan, proua Bauer. ja nüüd palun, nõukogu Euroopa Komisjoni esindajad, sõnajärg on teil, proua Panki Euroopa Komisjonist, sõnajärg on teil. Thank you very much, president and thank you very much also. tänan, proua esinaine, suur tänu ka proua raportöörile. suur tänu nende huvitavate seisukohtade eest, mida ta väljendas siin mõni hetk tagasi mul ei ole hetkel esitada teile Euroopa Komisjoni lõplikku seisukohta nende ettepanekute ja märkuste osas, aga ma võin oma esialgse reaktsiooni siiski teieni tuua ja ma jagaksin oma sõnavõtu kaheks, et kaks asja minu jaoks just kõige olulisemad. esiteks, raportöör väga õigesti rõhutas isa ülesannet pereelus ma tahan öelda seda, et Euroopa Komisjon on järjepidevalt äh, sama seisukohta jaganud. Euroopa Komisjon on kogu aeg öelnud, et see töö ja pereelu ühitamine ei puuduta mitte ainult naisi, vaid nii naisi kui ka mehi. ja see ühitamine tähendab ka võrdseid võimalusi nii naistele kui meestele. me oleme kogu aeg seda öelnud, me oleme kogu aeg selles suunas tööd teinud ma tahan ära märkida ka seda, et selles kontekstis äh, alustatakse konsultatsioone sotsiaalpartneritega, kus käsitletakse töö ja pereelu ühitamist ja tegelikult on äh, need konsultatsioonid juba käinud ja me oleme jõudnud nüüd vastava kokkuleppeni viia läbi reform vanemaõiguse direktiivi osas. ja me lähtusime aluslepingu artiklist sada kolmkümmend kaheksa. me oleme kogu aeg rõhutanud selle tähtsust, et isad osaleksid aktiivsemalt äh, pereelu ülesannete täitmisel. me oleme loomulikult alati pidanud silmas äh, seda ühitamist tervikuna, aga oleme eraldi tähelepanu suunanud ka isadele, lähtudes äh, Euroopa Komisjoni algatusest, mis pärineb aastast kaks tuhat kuus ja kehtib aastate kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kümme kohta. me oleme vägagi seda meelt, et me peame innustama isasid, me peame jõudma sellise olukorrani, kus me oleme paremini jaotanud rollid isa ja ema vahel, et nende rollijaotus oleks tasakaalustatum. olles seda kõike öelnud, tundub mulle, et ilmselt tuleb seda emapuhkuse direktiivi tõepoolest muuta, aga see on ainult osa nendest, sellest ettepanekute paketist oktoobris kaks tuhat kaheksa äh, langetas Euroopa Komisjon vastava otsuse, me oleme võtnud äh, vastu ka raporti Barcelona eesmärkide saavutamiseks ja parandamaks lapsehoiutingimusi. just see, äh, need Barcelona eesmärgid on väga olulised ühitamaks töö- ja pereelu. me oleme saavut-, samuti võtnud vastu direktiivi FIE-dena töötavate naiste kohta Need kõik puudutavad sama küsimust ja meil on loomulikult toimuvas konsultatsioonid sotsiaalpartneritega vanemapuhkuse teemal. meie meelest lapsendamine ja lapsendamisega kaasneb puhkus ning ka isapuhkus käivad kõik just vanemapuhkuse alla ja mitte emapuhkuse alla. emapuhkuse direktiiv, nagu te ise ütlesite, võeti vastu juba siin rohkem kui viisteist aastat tagasi. me ilmselgelt näeme, et on tarvis seda meedet ajakohastada. see meede on peamiselt just suunatud naistele, selle meetme eesmärgiks on kaitsta rasedate hiljuti sünnitanud naiste tööohutust ja tagada nende töötervishoiu kaitse, nii et meile tundub, et see üheksakümne teise aasta meede on peamiselt suunatud naistele äh, aga meile tundub, et, et siia alla peaks käima, et just see isapuhkuse teema peaks käima vanemapuhkuse direktiivi alla. veel üks märkus minu poolt, see tõusetus ka arutelu käigus. minu meelest me ei aja segamini emapuhkust ja vanemapuhkust miks me tahtsime pikendada emapuhkust neljateistkümnelt nädalalt kaheksateistkümnele nädalale. meie argumendiks loomulikult oli emade tööohutus ja töötervishoid, et neil oleks võimalik rohkem aega oma lapsega koos olla, et nad saaksid last kauem rinnaga toita, et nad saaksid luua hea suhte aluse oma lapsega. loomulikult see neli täiendavat nädalas, nädalat eh, midagi väga olulist ja suurt kaasa ei too, aga vähemalt on see samm õiges suunas. me ei taha öelda seda, et äh, naised ei peaks enam vanemapuhkusele jääma, aga lihtsalt tahame öelda seda, et kui laps on neliteist või kaheksateist nädalat äh, vana, siis ilmselt on naisel mõneti lihtsam leida vastav lapsehoiu teenus või, või leida lapsehoidja lapsele, kui ta on juba kaheksateistnädalane ja mitte enam neljateistnädalane. me tahame öelda seda, et ilmselt on võimalik lihtsam leida lapsehoiu võimalus kaheksateistnädalasele lapsele kui neljateistnädalasele lapsele see on minu poolt hetkel kõik. veel kord suur tänu raportöörile ja loodan teiega selle ettepaneku osas edaspidi koostööd teha. tänan. Ďakujem pekne. Lugupeetud kolleegid, suur aitäh. nüüd tahaksin ma paluda ka komisjoni esindajat sõnavõttu. E, Děkuji za slovo, mm, paní předsedkyně. Suur aitäh teile. lubage ka mul kõigepealt tänada raportööri selle eest, et ta esitas kõige tähtsamad seisukohad ning nõukogu nimel. lubage mul öelda, et äh, debatt on alles alanud. ning äh, selle küsimuse äh, alaseid läbirääkimisi alustati siis, kui eesistujaks oli Prantsusmaa. debatt küll toimub ja Tšehhi Vabariik, kes on praegu eesistuja, arutab seda direktiivi eelnõud. ta peab seda prioriteetseks, sest see on tähtis sotsiaalvaldkonna küsimus. nii et me jätkame selle küsimusega töötamist oma töörühmas oleme me korraldanud ka ühe kohtumise, kuid praegu siiski ainult ühe ja enne järgmist ministrite nõukogu kohtub see töörühm veel ühe korra. praegu keskendume me ennekõike sellele, kuidas direktiivi eelnõud analüüsida. eriti pean ma silmas neid osi, mis liikmesriike kõige rohkem huvitavad praegu oleme seda arutanud ja analüüsinud sellel ühel töörühma kohtumisel ja ennekõike äh, oleme me keskendunud just artiklile kaheksa, kus räägitakse emaduspuhkuse pikkusest ja artikkel kaheksa on ju ka kõige tähtsam artikkel, sest sellega muudetakse üheksakümne teise aasta direktiivi kõige rohkem, see on kõige suurem sisuline muudatus. artikkel kaheksa arutelud me selles töörühmas on näidanud, et liikmesriikide suhtumine on erinev, et seisukohad on erinevad. ja tuleb ju ka meeles pidada, et emaduspuhkust reguleerivad siseriiklikud sätted on samuti väga erinevad. tihti ei ole ka väga lihtne leida liikmesriikide vahel ühiseid seisukohti. Tšehhi Vabariik eesistujana annab endast oleneva selleks, et liikmesriikide erinevad seisukohad ähm, saaksid leida mingisuguse kompromissivormi. seega, kui need debatid on lõppenud, on meil ilmselt võimalik teha konsensuslik otsus. lubage ka öelda, et märtsikuisel EBSCO nõukogul arutatakse samuti neid küsimusi. me oleme ette valmistanud äh, arvamuste vahetamise äh, ministrid hakkavad nõu pidama ning ministrite poliitiline debatt näitab meile ka, mismoodi saame töötada edasi eh, selle direktiivi eelnõuga. muidugi oleme ette valmistanud ka koostöö eh, raportööriga ja Euroopa Parlamendi liikmetega, et me saaksime teha tihedat, tihedat koostööd parlamendiga ja asjadest ühtemoodi aru. suur aitäh! suur aitäh ka teile! Need selgitused olid väga huvitavad ja nüüd, kui keegi teine ei soovi midagi vastata, annan ma uuesti sõna proua Estrelale, raportöörile, et ta saaks teha kokkuvõtte, aitäh! aitäh, proua esinaine! ma tahaks tänada äh, teie ähm, sõnavõttude ja äh, soovituste eest ning äh, sooviks teha ka mõned märkused omalt poolt. direktiiv tuleb ju üle võtta riiklike, riikide seadusandlustesse ning seal peab olema äh, ühine nimetaja. ette äh, on nähtud see, et äh, liikmesriikidel on äh, ka võimalus kehtestada rangemad reeglid, kui neil need enne juba kehtisid ning me teame, et liikmesriigiti on e-, olukord väga erinev mis puudutab erinevaid kaitsemeetmeid ja ka töötasu osas on suuri erinevusi. on liikmesriike, kus äh, sünnitus ja rasedus ja sünnituspuhkus on vähemalt äh, neliteist nädalat, nagu see on äh, ette nähtud üheksakümne teise aasta direktiivis, aga on ka liikmesriike, kus on ähm, tegemist viiekümne nädalaga ning ka hüvitiste osas on suuri erinevusi, on liikmesriike, kus äh, naised saavad äh, keskmisest äh, töötasust sada protsenti, on liikmesriike, kus teatava aja jooksul makstakse sajaprotsendilist hüvitist ning edaspidi makstakse toetusi. nagu öeldud, olukord on väga erinev ning äh, nüüd käsitleks äh, kolleegide poolt tehtud märkusi. mulle ei tundu soovitav see, et äh, rasedust ja sünnituspuhkust veelgi pikendada, sest kui naised jäävad väga kauaks ära siis äh, on see nende jaoks kahjulik, see on kahjulik ka nende karjäärile ning äh, väga suuri mm, äh, vä-, väga öö, oluline ei ole see pikendamine ka lapse seisukohast lähtudes. esimesed kuud on loomulikult olulised, seal on tõesti tegemist nende emotsionaalsete sidemetega ema ja lapse vahel, aga pärast teatavat Äh, aega ei ole need eelised äh, väga palju suuremad. ning on ka väga palju väga erinevaid äh, eelarvamusi, lähtutakse näiteks sellest, et on, et naise töölevõtmine on riskantsem kui mehe töölevõtmine ning kui raseduse sünnituspuhkus on väga pikk, siis see veelgi süvendaks seda arvamust ja mõjuks naistele kahjulikult ma olen ka arvamusel, et öötöö ja ületunnid on midagi, mille puhul on siiski vajalik ka paindlikkus. et kui töötaja ei taha teha öötööd ega teha ületunde, siis äh, tuleb sellega arvestada, aga kui naine on arvamusel, et ta on võimeline seda tegema, et äh, on olemas soodsad tingimused, töötada edasi nii nagu seni, siis ei tuleks seda siiski ka keelustada. ning arvestades äh, finantskriisi ja majanduskriisi siis sel-, nende tagajärjeks on äh, see, et äh, mõningates liikmesriigides äh, ei olda nõus vanemate olukorra parandamisega, aga eriti just kriisiolukorras tuleb paremini kaitsta neid, kes on kõige haavatavamad. see tähendab, et meil on vaja solidaarsust, sellele me oleme juba viidanud, ja meil on vaja ka äh, sündide arvu tõusu, sest me teame, et eurooplastel ei ole nii palju lapsi, kui nad äh, saada tahaksid. ning selleks, et äh, naisi ei sunnitaks valima karjääri ja emaduse vahel, ei tohi kasutada sellist argumenti, et äh, praegu on kriisiaeg ja seetõttu me ei saa äh, emade kaitset parandada. õige on ka see, et äh, liikmesriigid peavad leidma vahendid selleks, et need ettepanekud ellu viia. mis puudutab komisjoni ja nõukogu poolt öeldud, siis ma tahaksin teid tänada, aga öelda omalt poolt seda, et äh, mis puudutab äh, kontseptsiooni, siis tuleb äh, asju vaadata lahus, et on rasedus- ja sünnituspuhkus, emapuhkus ja isapuhkus, et need on tõesti erinevad kontseptsioonid. ning seejuures on väga oluline just nimelt vanemapuhkuse kehtestamine, et nii isad kui emad äh, mõlemad võtaks vastutust ja seda juba alates sünnist. ka isal peab olema see õigus. miks isal ei, ei peaks seda õigust olema? alates äh, imikueast, alates sünnist äh, oma lapsega tegeleda. sel nädalavahetusel osalesin ma Portugalil äh, seda teemat, teemat käsitlevas kuulamisel ja seal oli ka Portugali tööminister ning ta ütles, et kui ta esimest korda isaks sai, siis ta ähm, äh, tahtis osaleda oma, oma tütre sünnimisel ja äh, ja ei läinud tööle. sellest ajast peale on äh, paljud asjad muutunud, vanemad on teadlikumad ning ähm, oluline on laste heaolu, vanemate heaolu, töö- ja perekonnaelu ühitamine nii naiste kui meeste puhul ning äh, kõigist neist äh, põhjustest lähtudes on oluline, et meil oleks äh, vanemapuhkuse direktiiv, et need õigused oleks nii, nii isal kui ka lapsel, et neil on õigus olla koos ning need emotsionaalsed, ning emotsionaalne side ei ole ju tugevam ema ja lapse vahel kui isa ja lapse vahel. ning äh, lastel võib olla tugevam emotsionaalne side äh, isaga, kui isa on rohkem kodus kui ema näiteks. ning äh, tööohutuse ja töötervishoiu edendamine on äh, olemas uurimused, milles äh, on kirjas, et kuus nädalat pärast äh, sünnitust on va-, et kuus nädalat peale sünnitust on vajalik puhkus selleks, et naised taastuksid äh, sünnitusest, meil on äh, ähm, nüüd ka need kaks kohustuslikku ja kaks vabatahtlikku nädalat äh, isale, selleks, et äh, oleks võimalik ületada eelarvamusi. aeg, mille vanemad veedavad oma lapsega, peaks olema nii ähm, vanemate kui ka laste õiguste seisukohalt tagatud. Neil on vaja mm, muutusi ning seetõttu on meil vaja seda direktiivi muuta. direktiiv tuleks kohandada uute vajadustega, mis meil praegu ühiskonnas on. nii et ma tahaks veel kord eristada siin seda, et äh, et nii ema kui isapuhkus on, on äh, põhiõigused ja, ja lisaks sellele on veel olemas täiendavad vanemapuhkused. ma tahaks kõiki tänada ning me jätkame tööd selle ettepaneku kallal, aitäh! suur aitäh! sellega on raportöör teema kokku võtnud ja me jätkame selle raporti arutamist oma erakorralisel kohtumisel, mis toimub Strasbourgis üheksandal märtsil. nüüd lähme me aga edasi viienda päevakorrapunktiga mis puudutab soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist komisjonide ja delegatsioonide töös Euroopa Parlamendis. mina olen selle raporti raportöör ning tegemist on juba teise äh, sellise raportiga, mille me oleme välja töötanud. esimene selline raport tuli aastal kaks tuhat kuus ning tegemist on kahe tuhande kolmanda aasta resolutsiooni rakendamisega. kahe tuhande kolmanda aasta resolutsioon puudutas samuti soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist Euroopa Parlamendi töös. esialgne eesmärk oli koostada vastav raport igal aastal, kuid kahe tuhande kuuendal aastal otsustati, et et äh, piisab sellest, kui raport koostatakse kaks korda ühe koosseisu jooksul. mõned äh, selgitavad märkused. raport äh, koostati küsimustiku alusel, mis saadeti välja kõigile komisjonidele ja delegatsioonidele. iga Euroopa Parlamendi komisjon ja delegatsioon lasi äh, määrata ühe liikme, tavaliselt oli selleks aseesimees või ka esimees ning äh, see isik vastutab vastavas komisjonis või delegatsioonis soolise süvalaiendamise tagamise eest kõik kakskümmend üks komisjoni said küsimustikku, mida ma märkisin. üheksateist komisjoni vastasid õigeaegselt. üks komisjon vastas siis, kui tähtaeg oli juba lõppenud. ja üks komisjon ei ole midagi vastanud. Teile on tänaste dokumentidega laiali jagatud ka vastused küsimustikule, te leiate need raporti lisast äh, selgitustelt ja võite sealt siis lugeda nende tulemuste detailset tõlgendust. mina omalt poolt äh, tahaksin rääkida sellistest tähelepanekutest, mis minu jaoks on kõige äh, tähtsamad, ehk siis meie komisjoni positsioon ja staatus Euroopa Parlamendis ma arvan, et äh, kõnealune raport on otseselt seotud selle staatusega, mis meie äh, komisjonil on. ühest küljest oleme me soovinud, et igal komisjonil ja igal delegatsioonil mm, oleks äh, arutlusel soolise süvalaiendamise küsimus. me oleme selleks välja töötanud struktuuri ja ametisse määranud vastutavad isikud, kuid teisest küljest me ka näeme, et Euroopa Parlamendis püütakse meie komisjoni staatust muuta. nii et äh, naiste õiguste komisjonist saaks vaid nõuandev ähm, konsultatiivorgan. aga on ka teisi hääli, mis ütlevad, et ähm, meie komisjon peaks olema võrdne teiste komisjonidega ning koordinaatorid on selles, et seda asja üldse arutatakse, näinud ohtu meie staatusele ja seetõttu oleme me mitu korda palunud, et säilitataks praegune staatus quo. oma raportis olen samuti välja toonud, et me oleme näinud, et naiste ja meeste võrdse kohtlemise printsiipi on hakatud rohkem austama Eh, kui me mõtleme sellele, mismoodi on eh, määratud eh, inimesi ametikohtadele. näiteks alates seitsmekümne üheksandast aastast on naissoost parlamentääride arv ju kahekordistunud, kuid samas tuleb ikkagi väita et, et kolmkümmend protsenti naisi ei ole piisav. olukord administratsioonis ja peadirektoraatides on veelgi halvem, sest seal on naisi vähem kui kümme protsenti. minu raportiga ongi püütud näidata, et need sekretariaadid, mis komisjonide ja delegatsioonide tööd toetavad on nüüd tugevamad, et neile antakse rohkem äh, rahastust ja ka rohkem inimressurssi ja seetõttu on neil paremini võimalik täita ka soolise süvalaiendamise eesmärki. ja seetõttu peaks see ülesanne neile ka jääma. samuti olen ma öelnud, et Euroopa Parlament peaks olema eeskujuks liikmesriikide parlamentidele ja see eeskujuks olemine puudutab ka sugude võrdsuse küsimust meie peame näitama, milline on hea tava. ja me peame tagama, et seda head tava meie eeskujul rakendataks ka mujal. enne kui ma annan sõna neile, kes sõna soovivad, soovin veel tänada meie kõrgetasemelist töörühma, mis töötab võrdsuse ja mitmekesisusega. ma tänan ka proua Kratsat, kes on selle kõrgetasemelise töörühma esinaine ja kes täna siin viibib ma arvan, et tegemist on väga hea seosega Euroopa Parlamendi välispoliitika ja meie koja nii-öelda sisepoliitika vahel. seda ühendust esindabki kõrgetasemeline töörühm, mille esimeseks on proua Kratsa. ma ei taha väga pikalt ise rääkida. nagu ütlesin, on selles raportis välja toodud äh, küsimustiku detailne analüüs ja te näete, et parlamendikomisjonid on ära toonud valdkonnad, kus nad soolist süvalaiendamist rakendavad. mitmel komisjonil on olemas ka tegevuskava. näiteks välisasjade komisjonil, kaitsepoliitika komisjonil, regioonküsimuste, regionaalküsimuste komisjonil, kalanduskomisjonil on olemas selline tegevuskava ning need komisjonid on vastustes välja toonud ka ettepanekud olukorra parandamiseks tulevikus. eraldi soovin ma tänada meie sekretäriaati, mis hoolimata tõsistest probleemidest, näiteks sellest, et ei ole piisavalt töötajaid, siiski pühendas vajalikku tähelepanu ka sellele raportile. see raport oli keeruline, sest tuli ju töödelda neid vastuseid, mis meile saadeti. nii et ma tänan siinkohal sekretäriaati kogu tehtud töö eest ning nüüd annan ma sõna sõnasoovijatele üks asi veel. me kutsusime kõik delegatsioonide esimehed ning äh, ka komisjonide aseesimehed, kelle ülesandeks on tegeleda soolise süvalaiendamisega. me kutsusime nad kõik äh, sellele koosolekule, kuid äh, kuna praegu on komisjonide nädal, siis peavad need inimesed tõenäoliselt olema kuskil mujal meil on siin Kaukaasi äh, äh, delegatsiooni esindaja, kuid mitte keegi teine ei saanud tulla, sest teised on teistel koosolekutel. nii et äh, nüüd saab sõna proua Roissiga. Ah, nii. ah, monsieur, madame Kratsa. vabandust, kõigepealt proua Kratsa. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε aitäh, proua esinaine. aitäh, et te mulle sõna andsite ning äh, ma tänan teid ka selle eest, et te meile tutvustasite seda väga olulist äh, tööd. see on väga oluline praeguses kontekstis ning ma arvan, et me peame pöörama tähelepanu ka sellele selle praktilisele tähtsusele, see on väga oluline meie komisjoni töö jaoks, et me tõesti saavutaksime tõelise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kõigis parlamendi tegevustes ja naiste korraliku esindatuse. praegu on tegemist meie ametiaja lõpuga ning see, mida me praegu siin teeme, see on meie pärand nii-öelda järgmisele koosseisule. kui te lubate, siis ma sooviksin käsitleda seda asjaolu, et äh, raport, mida te meile praegu tutvustasite, võima-, ma tahaks äh, mainida siin praegu asjaolu, mis võib-olla on äh, oluline uutele, kes ei ole varem, varem tegelenud selle teemaga tegemist on sellega, et et me soovime soolise võrdõiguslikkuse küsimusi äh, kõigis äh, parlamendi tegevustesse, kõigisse parlamendi tegevustesse kaasata ning see on äh, seotud kõrgetasemelise töögrupiga, kes on tegelenud siin te tehtud tööga ja, ja ka teistes komisjonides. nagu esineja ütles, et Euro-, mina olen Euroopa Parlamendi asepresident ja olen ka kõrgetasemelises äh, töörühmas äh, ning ma olen ko-, teinud koostööd proua Zaborskaga, et äh, me saaks ära kasutada siin tehtud tööd kõigis parlamendikomisjonides ja kogudes. Te saatsite laiali küsimustiku ning see küsimustik näitab, et sellest kohustusest, et oleks tagatud võrdsed võimalused, ei ole veel piisavalt aru saadud. meie sekretäriaat aitab teisi ähm, komisjone ja delegatsioone, aga meil oleks vaja rohkem vahendeid selleks, et oma eesmärke saavutada, meil oleks vaja rohkem koolitust, meil oleks vaja rohkem ähm, personali teistes äh, komisjonides ning vaja oleks ka, et me teeks koostööd teiste komisjonidega ja teiste delegatsioonidega. Kaukaasia äh, delegatsiooni aseesimees mm, on siin, aga on ka neid komisjone ja delegatsioone, kes ei vastanud üldse sellele küsimusele, kes ei ole aru saanud, et tegemist on kohustusega, ma arvan, et te olete nõus minuga, et see koos kõrgetasemelise töögrupiga äh, on meil vaja edasi tegeleda sellega. see on oluline kogu meie töö jaoks ning äh, Euroopa Liidu tegevuses äh, ka koostöös liikmesriikidega ning teiste kolmandate riikidega. kõrgetasemelises töögrupis me vaatame, kuidas äh, Ähm, sugudevaheline võrdsus ähm, leiab edendamist teistes komisjonides ning selleks, et ähm, kasutada ära äh, naiste mm, komisjonis äh, tehtud tööd, me ei soovi muuta naiste õiguste komisjoni rolli, vaid me soovime kaitsta meie komisjoni äh, õigusi, me ei äh, soovi midagi muuta, vaid äh, me soovime, et meie tööd hinnatakse õiglaselt ning et selle töö tulemused äh, kajastuksid ka teistes komisjonides. ma arvan, et paljud selle komisjoni liikmetest äh, on väga rõõmsad, kui teised komisjon, teist, teised liikmed on meiega liitunud ning ma arvan, et koos me teeme kõik selleks, et oma eesmärke saavutada, et äh, hinnataks meie mõju teistele komisjonidele ja et äh, meie töö leiaks õiglast kajastamist. aitäh. suur aitäh, proua Kratsa. ja palun. Sí, muchas gracias, eh, presidenta, por la. Suur aitäh proua esinaine, selle eest, et te kutsusite siia ka teiste komisjonide ja delegatsioonide esindajad. meil on väga hea meel, et me saime teie kutse ka vastu võtta, mina esindan Armeenia, Gruusia ja Aserbaidžaani delegatsiooni. eile oli mul võimalik äh, ka ette valmistuda tänaseks koosolekuks. nii et ma tegin seda koos proua Isla Beganiga, äh, kes samuti kuulub meie delegatsiooni ma arvan, et mis puudutab meie enda delegatsiooni tööd, siis me võib-olla ei ole saavutanud kõige paremaid tulemusi, aga ma ei mõtle seda mitte halvasti. ma arvan, et delegatsioonide töö põhisisu on kõigepealt vaadata, kuidas soolise süvalaiendamise küsimust on suudetud seni lahendada ja vaadata ka seda, kuidas on õnnestunud seda küsimust ühitada erinevate tegevustega äh, ja erinevate missioonidega, millega me tegeleme. ma arvan, et komisjonides on seda küsimust püütud vaadelda umbes samamoodi. ehk siis äh, ühendatud soolise süvalaiendamise küsimus inimõiguste küsimusega. ja vaadatud, kas, kas sellele on pööratud kõigil tasanditel piisavalt tähelepanu. nüüd on meil vaja oma töös rohkem hõlmata äh, soolist süvalaiendamist. ja ma jään oma sõnavõtus ühe tähtsa punkti juurde, mille teie oma raportis välja tõite. seal on nimelt öeldud, et iga komisjon ja delegatsioon on äh, väga erinevad, kui need soolise süvelaiendamise küsimust vaatlevad. meie delegatsioonis on need erijooned sellised. eile rääkisime proua Isla Beganiga ning äh, leidsime mõlemad, et ähm, me tegeleme selliste riikidega, kus kahekümnenda sajandi jooksul on ajaloolistel põhjustel küll räägitud äh, sugude võrdsest kohtlemisest, kuid see võrdne kohtlemine tegelikult on olnud pigem problemaatiline. mõnikord on Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia ametivõimud leidnud, et seda küsimust tuleb arutada, kuid eh, praktilises tähenduses ei ole tegelikult midagi tehtud ning lisaks on ju veel Gruusia sõda nii-öelda latentne või külmutatud konflikt ja sellised konfliktid eh, tähendavad tihti et on väga raske teatud teemasid üldse puudutadagi, sest eh, kogu riigil on heidnud sünget eh, varju sündmused nagu näiteks sõda. Need on mõjutanud kõiki sotsiaalmajanduslikke aspekte ja ka sotsiaalseid suhteid eh, erinevate ühiskonnagruppide vahel ma ütlesin juba alguses, et meie delegatsiooni töös on tulemusi näha küllalt vähe, sest äh, on palju äh, teemasid, mille puhul me ei saa soolise süvelaiendamise küsimusele isegi viidata. ja äh, paljud delegatsiooni liikmed küll pooldavad võrdsust, võrdsust sugupoolte vahel, kuid missioonidel me sageli sellist võrdsust lihtsalt ei tähelda. kokkuvõtteks tahaksin meie delegatsiooni kohta öelda seda, et me kahtlemata võtame ülesannet tõsiselt. me võtame tõsiselt ka seda, mida on teinud kõrgetasemeline töörühm ja mida on teinud äh, Naisasjade komisjon. ja me püüame soolise süvalaiendamise aspekti arvestada kõigil oma kohtumistel ja arvestada seda ka siis, kui kohtume teiste riikide esindajatega isegi mitte sellepärast, et kõigis riikides oleks äh, sugupoolte ebavõrdsus suureks probleemiks, vaid lihtsalt sellepärast, et see küsimus on Euroopa Parlamendile väga tähtis. aitäh, proua Gomes. Ähm, äh, proua esinaine, aitäh selle raporti eest mis puudutab sede komisjoni, kaitsekomisjoni, kus äh, mina vastutan äh, sooküsimuste eest, siis ma arvan, et äh, seal oleme teinud küll üsna palju tööd. aga loomulikult jääb see veel alla sellele, mida me tegelikult vajaksime siin just mainiti julgeoleku ja kaitse küsimusi. see on valdkond, kuhu naisi tuleks kaasata, kus äh, naised juba on ka kaasatud, sest on väga palju konflikte, kus äh, osa, mille ohvriteks on naised ja lapsed ning äh, kaasaegsetes konfliktides on põhiohvriteks naised, näiteks ähm, kasutatakse teadlikult vägistamisi sõdades. ning me peame looma teadlikkuse selle jaoks ka Euroopa institutsioonides. me peame vaatama, millised on äh, naisi puudutavad aspektid äh, kaitse ja julgeoleku küsimuste puhul ning loomulikult äh, tuleb kaitsta ka naiste õigusi. ning naiste kui ja, kaitse ja julgeoleku küsimuste aktiivsete kaitsjate õigusi. loomulikult on ÜRO juba öelnud, et tegemist on rahu, et meil on rahumissioonid ja erinevad muud meetmed, kus äh, tuleb kaasata rohkem naisi, äh, eriti koha peal elavaid naisi tuleb äh, rohkem kaasata konfliktide lahendamisse ning ka veel midagi resolutsioon tuhat kaheksasada kakskümmend, mis puudutab sõjakuritegusid naiste vastu, seksuaalkuritegusid naiste vastu ja nii edasi. ka see on väga oluline aspekt konfliktide puhul. meie komis-, oma komisjonis oleme näinud, et on ka olulisi edasiminekuid. näiteks Kongo missiooni puhul tegeldi rohkem äh, ähm, nende küsimustega. Guinea-Bissaus oli äh, ka meie missioon, aga seal ei keskendutud äh, ähm, sooküsimustele. ning ähm, on ka muid äh, probleeme naiste õigustega no,. nii et kõiki neid põhimõtteid ei rakendata veel läbivalt. Teie raporti lisas on eh, ülevaade komisjonide koosseisust. aga see võib-olla ei olegi kõige olulisemaks aspektiks meie komisjonis on kakskümmend protsenti naisi, aga äh, oluline, olulisem on see, et kolm koordinaatorit on äh, naised, liberaalide, roheliste, äh, liberaalide, roheliste koordinaatorid on naised ja mina ka muidugi. ning see mõjutab väga tugevalt meie igapäevast tööd loomulikult äh, on meil vaja veel ka palju ära teha. ma tänan. ning äh, me võib-olla peaksime korraldama kuulamuse, kuulamise Kosovo naistega. Äh, naised, kes ähm, on näiteks ka UNIFEM-i kaudu osalenud näiteks me käisime hiljuti Kosovos ning ka kohtusime nende naistega ja nad ei ole eriti rahul, hoolimata EULEX-i missioonist soovivad eh, nad, et nende küsimustega rohkem tegeletaks. sest naised eh, ikkagi ei mängi eriti olulist rolli Kosovos nii et Euroopa Liit peaks tõesti tegelema selle küsimusega. ja et see oleks meie poliitilises äh, tegevuskavas äh, eraldi punktina ära märgitud. naiste osalemine võib äh, olla väga oluline ning see võib ka töö kvaliteeti oluliselt parandada. meil on veel väga palju ära teha, me jätkame oma jõupingutusi ning väga oluline on, et teie komisjon jälgiks seda tegevust. suur aitäh, proua Gomes. meil on veel jäänud umbes kümme minutit avaliku kuulamise alguseni, kolm inimest on soovinud sõna. kui te sõna võtate, siis palun rääkige lühidalt. proua Pestinska suur aitäh! minu meelest on tegemist väga hea raportiga, me oleme teile tänulikud tehtud töö eest. tegemist on mm, õige lähenemisviisiga, küsimustike väljasaatmine oli väga jämetav. võib-olla me peaksime enda käest küsima, kui tõsiselt võtsid komisjonid seda küsimustikku ja mis annab meile aluse nende teemade arutamiseks ja kuidas me saame soovitusi reaalses elus rakendada. me teame, et meie komisjon koostab mitmeid arvamusi, mis on alati väga kvaliteetsed, kuid juhtkomisjonid sageli ei võta neid arvesse või kui võtavadki, siis äh, hiljem heidavad kõrvale mõnikord ei võeta tõesti arvesse isegi kümmet protsenti meie tööst, kuigi keegi ei eeldagi, et võetakse arvesse sadat protsenti kui me tahame, et soovitust tegelikus elus ka rakendatakse, on vaja välja töötada ka sanktsioonid juhuks, kui seda ei tehta. näiteks eh, turu reguleerija näeb alati ette sanktsioonid regulatsioonide täitmata, täitmata jätmise eest. ma ei tea, milliseid sanktsioone saaks Euroopa Parlament välja mõelda selleks, et komisjonid oma ülesandeid vastutustundlikumalt täidaksid. suur aitäh, proua Plestinška! mulle tundub, et proua Plestinška kirjeldas seda probleemi väga täpselt. proua Prets, palun. aitäh, proua esinaine, ma arvan, et äh, väga oluline on saada ülevaade naiste õiguste komisjoni äh, mõjust ja meie tööst teistes komisjonis, see on eriti oluline nüüd enne valimisi ja arvestades äh, uut parlamendi ametiaega oluline on näidata, et uues, uuel ametiajal tuleks kaasata rohkem naisi Euroopa Parlamendi juhtivatele ametikohtadele ning rohkem naisi peaksid ka olema komisjonide juhtideks. ma arvan, et see on oluline, me nõuame seda juba aastaid, aga selle raporti alusel on meil veel üks lisa, täiendav argument selleks, et neid nõudmisi põhjendada. Äh, kuidas seda kasutada, kui meeste omavaheline solidaarsus äh, hakkab mõju, äh, rolli mängima, me peame vaatama. meil on, me peame, me oleme väga palju nõudnud, aga me ei, ei ole saavutanud tulemusi. me oleme nõudnud, et äh, igas komisjonis oleks äh, ähm, sooküsimustega tegelev Eh, määratakse inimene sooviksimustega tegelema ning mm, see on ka nii läinud. ning ma arvan, et me peaksime tegema koostööd nende inimestega ja küsima, et millega nemad tegelevad ma arvan, et selles vallas me võiks rohkem ära teha ning ma arvan, et sellise kohtumise me võiksime tõesti korraldada ja tööt-, et me, ja me võiksime välja töötada uue strateegia parlamendi järgmiseks ametiajaks. ning mis puudutab meie komisjoni raportite vastuvõtmist teistes komisjonides, siis äh, seal kindlasti on igasugused märgu, mängureeglid ja et alati ei ole see võimalik ja see jääb ära ma tean, et näiteks kultuurikomisjonis, kus ma olen ko-, koordinaator, on väga raske mõningaid asju läbi suruda ja ja kui ma vaatan statistikat, siis kaheksateistkümnest komisjonist, kes äh, küsimustikule vastasid, siis seitsmes on äh, naiste osakaal vähem kui kolmkümmend protsenti ja see on küll väga murettekitav. ma arvan, et peaksime keskenduma sellele, et seal olukorda parandada ja vaatama ähm, tehtud ettepanekuid juba enne, kui algab parlamendi uus ametiaeg. aitäh, proua Riigilas Poolas. suur aitäh. kõigepealt äh, palun vabandust, et ma koosolekule hiljaks jäin. sel nädalal on äh, meil väga pingeline töö ka minu meelest on tegemist suurepärase raportiga ja väga hea lähtekohaga, mis näitab, et parlament saab selle tööga tõesti sisuliselt tegeleda. mina esindan kalanduskomisjoni, olen seal aseesinaine. ja ka meie oleme arutanud soolist süvalaiendamist. me oleme nii-öelda kodutöö ära teinud ja saatnud kogu vajaliku teabe, mida meil paluti saata ma tahaksin omalt poolt veel öelda, et komisjoni sekretariaat tegeles selle küsimusega väga delikaatselt ja seetõttu saimegi me kogu vajaliku informatsiooni kokku. meie koosseis kohtus, me vaatasime, milliseid küsimusi on esitatud ja meile tundus et tegelikult äh, tekib äh, infosulg naiste asjade komisjoni ja kalanduskomisjoni vahel tegelikult on infosulg, me oleme proovinud seda lahendada, aga äh, selle lahendamine ei käi niisama kiiresti, järgmine parlamendi koosseis peaks sellele kindlasti pöörama rohkem tähelepanu. mul on mingil määral ka piinlik, sellepärast kui vähe naisi on kalanduskomisjonis, ainult kakskümmend kaks koma kaks protsenti. kuigi me püüame seda puudujääki ju korvata. sest me teeme koostööd paljude naistega, meil on ka kolm aseesinaist ja meil on äh, kolm koordinaatorit, kes on naised erinevatest poliitilistest fraktsioonidest. siiski meeldiks mulle, kui kalanduskomisjoni koosseis äh, näitaks, et naisi on rohkem, sest äh, ka naisi huvitab kalandus ja see raport on, nagu ütlesin juba, väga huvitav suur aitäh teile. proua Haanimaa. aitäh. suur aitäh teile ka selle eest, et te olete kutsunud proua Hämani siia äh, pärastlõunaks kõnelema. tema ju tegeleb naisküsimusega. ma soovin tänada esinaist ka selle raporti eest, mida me praegu arutame. tegemist on väga hea raportiga, kuid on kahju, et eh, tulemustest lähtub, kui halvasti on asjad Ühendkuningriigis, võib-olla ka teistes liikmesriikides, näiteks meie parlamendis on naisi vähem kui kakskümmend protsenti, mis on väga vähe, ehk siis vähem kui Euroopa Parlamendis. ja lisaks sellele ei ole meil ka ühtegi mehhanismi, mis tegelikult aitaks parandada naiste olukorda parlamendis või parlamendikomisjonides. seetõttu soovin teile õnne. Ehm, paar märkust ka selle kohta, millest siin on eh, räägitud siin on öeldud, et iga komisjoni või delegatsiooni peaks esindama üks äh, inimene, kes äh, soolise süvalaiendamisega äh, tegeleb, ma arvan, et see on väga hea samm, sest juhul, kui me mitte mingit süsteemi ei kehtesta, siis see töö lihtsalt ei liigu edasi, nii et ma toetan seda algatust. ma arvan ka, et meil tuleb vaadata, kuidas on seis meie enda poliitilises fraktsioonis, tuleb jätkata kampaaniaid, ilmselt enamik meist seda ka teeb sest see on ju väga tähtis. nii on võimalik äh, valimistele meenutada, meelitada rohkem kandidaate, hiljem on võimalik valida rohkem koordinaatoreid ja võimalik vastu võtta rohkem ühiseid seisukohti. kui me vaatame halduskoormust ja seda, milline on naiste olukord Euroopa Komisjonis, siis ka seal ei ole asjad hästi, kuid kõik asjad on ju omavahel seotud. meil on vaja teha tööd Euroopa Parlamendi jaoks, kuid vaadata ka, mismoodi on asjad teistes institutsioonides, kellega me suhtleme on veel palju tegemata tööd, nii et äh, ma loodan, et äh, te seda raportit tutvustate ka tulevikus, et me saaksime kogu aeg olla kursis sellega, mis parasjagu toimub. suur aitäh ja nüüd veel proua Petra. aitäh, proua esineja, ma tahaks teid tänada tehtud töö eest ning ma sooviks omalt poolt äh, rääkida äh, Moldaavia delegatsioonist, mille liige ma olen. nagu te teate, meie delegatsiooni esinaine on nai-, meie delegatsioonil on esinaine ja meie päevakorras on alati mm, soolise võrdõiguslikkuse küsimused ning meil on olnud näiteks äh, koosolek, mis oli pühendatud äh, lastele, kes kasvavad äh, Moldaavias üksi üles, kuna nende vanemad on läinud välismaale tööle. tegemist on tõesti väga raske ja delikaatse olukorraga. ma tahaks veel kord rõhutada, et meie delegatsioon tegeleb väga põhjalikult äh, naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse küsimustega, aitäh! ďakujem veľmi pekne všetkým kolegyniam, ktoré... Suur aitäh! Ma tänan kõiki kolleege, kes selles diskussioonis ähm, osalesid. Kahtlemata on võimalik oma tööd alati teha paremini ning mis puudutab integreeritud lähenemisviisi soolisele süvalaiendamisele, siis kahtlemata on siin veel väga eh, pikk eh, maa jäänud eh, tõelise eduni. kui me räägime sellest, kui palju liikmeid on komisjonides, milline on naiste protsentuaalne osakaal siis paljudes komisjonides on naiste madal osakaal ju täiesti loogiline, sest kui kogu parlamendis kokku on kolmkümmend protsenti naisi, siis keskmiselt peaks igas komisjonis või delegatsioonis ka olema kolmkümmend protsenti naisi, ei olegi võimalik, et see osakaal oleks väga palju suurem. inimene ei saa ju kuuluda väga mitmesse komisjoni. võib-olla on mõnes komisjonis naisi ka erakordselt vähe, aga teistes on siis selle võrra rohkem meie peamine eesmärk peaks olema meelitada Euroopa Parlamenti rohkem naisi. ja mul on kahju ehm, sellest, mida mainis ka proua Plestinška, ehk siis seda, et meie arvamused tavaliselt ei lähe arvesse. me koostame mõne raporti eh, või koos, vabandust, koostame arvamuse mõne juhtkomisjoni raportile, eh, siis seda aga ei arvestata mõni komisjon ei arvesta meie artikkel neljakümne seitsme kohaseid arvamusi kohe sugugi mitte. parem koostöö meie komisjoni ja teiste komisjonide vahel, seda teemat siin samuti puudutati. ma ei oleks isegi selle üle kaevanud, aga kuna see juba kerkis, siis räägin sellest ikkagi. kahe tuhande kuuendal aastal koostati esimene hindamisraport ning toona sain ma kokku mitmete komisjonide esindajatega omal algatusel, aga kahjuks juhtus niimoodi, et äh, vaid äh, paar komisjoni, paar ähm, paar aseesimeest äh, või aseesinaist, kellega ma toona kohtuda tahtsin, olid koostööst huvitatud. enamjaolt saatsid nad kohtumisele oma assistendi. kuid kahjuks on sellistes küsimustes vaja ikkagi ise aktiivselt kaasa lüüa ja ma loodan väga, et äh, sellelaadne koostöö tulevikus ikkagi paraneb. ma tänan väga kõiki, kes debatti panustasid ma tänan ka neid aseesimehi ja esimehi, kes leidsid võimaluse äh, täna kohale tulla. Äh, neid, kes esitasid äh, täidetud küsimustikku. ja ma olen täiesti kindel, et see raport leiab heakskiitu ka täiskogu istungil. muudatusettepanekuid on võimalik esitada seitsmeteistkümnenda veebruari kella kaheteistkümneni ehk siis tähtaeg on seitsmeteistkümnes veebruar kell kaksteist päeval. sinna on jäänud veel nädal. ja komisjonis toimub hääletamine kolmekümne esimesel märtsil. ning täiskokku läheb see raport aprillis. suur aitäh kõigile erinevate muudatusettepanekute eest juba ette kui te esitate need õigeaegselt, siis äh, saame meie need esitada täiskokku ja jään ootama äh, edasist koostööd kõigi teiega. sellega lõpetame me päevakorrapunkti number viis. nüüd aga läheme avaliku kuulamise juurde, mis on ka viimane punkt täna hommikul. kõigepealt äh, mõned nii-öelda korralduslikku laadi märkused me alustame kahe või kolme minuti pärast.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 vážené kolegyne vážení hostia budeme pokračovať lugupeetud kolleegid austatud külalised jätkame oma koosolekuga ja liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde järgmine päevakorrapunkt on avalik kuulamine anonüümselt sünnitamise kohta tänan meie eksperte, et nad tulid siia Euroopa Parlamenti jagamaks meiega omapoolseid kogemusi ja oma seisukohti anonüümselt sünnitamise osas. vahest mõned teist olid väga üllatunud, kui said teada, et me oleme just sellise teema välja valinud aga minu meelest on tegemist äh, sellise probleemse küsimusega naiste jaoks. jah, tõesti, see on väga vastuoluline teema, ma olen sellega nõus. seisukohad liikmesriikidel erinevad suuresti. aga sellegipoolest, et tegemist on sellise teemaga, mille eesmärgiks on anda naistele valikuvõimalus, pakkuda neile välja alternatiive sellises äärmiselt keerulises olukorras, olukorras, kus nad ei tule väga hästi oma eluga toime, olukorras, kus nad avastavad ühtäkki, et nad on lapseootel ja minu meelest see anonüümselt sünnitamise teema tõstatamine on aidanud päästa nii mõnegi lapse elu Euroopa Liidus on aidanud päästa selliste laste elusid, kelle elu oleks muidu lõppenud juba päris varakult äh, abordi teel või kes oleks siis äh, olnud hukatud äh, pärast nende siia ilma sündi. ma ise pärinen Slovakkiast, siin on ka veel üks teine minu kolleeg Slovakkiast ja Slovakkias oleme seda teemat juba arutanud, tegime seda aastal kaks tuhat neli ja me arutasime seda pärast seda, kui üks vastsündinud poiss leiti ühe haigla koridorist. me reageerisime sellele olukorrale väga kiiresti ja võtsime vastu seaduse anonüümselt sünnitamise kohta. tegemist on tegelikult väga keerulise teemaga meie riigi jaoks, need arutelud on olnud äärmiselt keerulised küsimuseks ei olegi mitte niivõrd see anonüümselt sünnitamine, vaid see, kuidas koostada selline seadus, mis on kõikehõlmav, mis ei hõlma, mis ei käsitle ainult lapse sünnihetke, vaid käsitleb ka seda, mis puudutab lapse tulevikku, ema tulevikku. ma leian, et anonüümselt sünnitamine on üks kolmnurga nurkadest meil on ju veel olemas ka anonüümsed äh, inkubaatorid, mis on sellised nagu päästemeetmeks. tegemist on sellise nagu, nagu eraldi ruumiga haiglas, inkubaator, inkubatsiooniruumiga kuhu naine võib oma vastsündinuga tulla, ta võib seal olla, personal hoolitseb tema eest. siis on loomulikult üheks nurgaks anonüümselt sünnitamine, nagu ma ütlesin, selle kolmnurga juures ja kolmas komponent on need institutsioonid, kes abistavad naisi raseduse ajal see tähendab seda, et meil peab olema selline asutuste võrgustik, kes abistavad seda lapseootel naist, et tal oleks lapseootuse ajal koht, kus olla, koht, kus siis mingil hetkel ka laps sünnitada, kas siis anonüümselt või mitte. ja samuti peab siis olema asutus, mis tegeleb lapse ja naisega pärast lapse sündi minu meelest on äärmiselt tore, et seda küsimust käsitletakse nii laiapõhjaliselt. väga tore on see, et me ei piirdu mitte ainult anonüümselt sünnitamisega. Slovakkias on meil olemas juba vastavasisuline viie aasta pikkune kogemus, me oleme saavutanud väga häid tulemusi ja see on väga heaks lähtepunktiks meie arutelul ja siinkohal tervitangi meie kahte eksperti. kahjuks meie kolmas ekspert, kes pidi ka tulema siia ja kelle proua Breyer välja pakkus, suur tänu proua Breyerile selle algatuse eest, ta ei saanud tulla nimelt sellepärast, et et te ei saanud meiega täna siin eh, liituda, aga suur tänu proua Breierile, et ta selle teema meie jaoks tõstatas, nagu ma ütlesin, kolmas ekspert ei saanud tulla, sellegipoolest tervitan meie teisi eksperte, kes pärinevad Kreekast ja Prantsusmaalt. ja kõigepealt annangi sõna proua Maratuali Brandile, kes alustabki siin kohal oma ettekandega. Eh, suur tänu, et kutsusite mind sellel kuulamisel osalema. minu jaoks on see väga suur au. loomulikult on tegemist väga palju vaidlusi tekitava teemaga. lapsevanemaks olemine on seotud õigusnormide ja ühiskondlike normidega ja need normid praktikas on olnud väga vastuolulised. paljud õigussüsteemid lähtuvad sellest, et naine, kes on lapse sünnitanud, on automaatselt ka selle lapse ema Kreekas sellist anonüümselt sünnitamise võimalust ei ole vastavalt ähm, tsiviilkoodeksile on kohustuslik anda teada lapse sünnist ja need, kes peavad lapse sünnist teada andma, on siis lapse isa, kui see lapse isa on teada arst, ämmaemand või siis äh, ükskõik kes, kes lapse sünni juures oli. see deklaratsioon või avaldus tuleb teha kümne päeva jooksul pärast sündi Ehm, eripära seisneb selles, et eh, ema ise ei pea seda avaldust tegema, vaid võib saata oma esindaja, kellel on vastav volitus. niisiis eh, Kreekas sellist anonüümselt sünnitamise võimalust ei ole, Prantsusmaal, Austrias, Luksemburgis, Belgias eh, on sama reegel, samuti ei tohi jätta last haiglas ne,, tähendab nendes riikides ei ole seda reeglit aga Kreekas ei tohi jätta lihtsalt last haiglasse. nii nagu näiteks võib teha Slovakkias, et ema lihtsalt jätab lapse sinna sünnitusmajja. mis puudutab lapsendamist, siis Kreekas kohaldatakse konfidentsiaalsuse põhimõtet. lähtuvalt meie uuest seadusest võib vanema nõusoleku osas langetada teistsuguse otsuse kohus see otsus pärineb aastast kaks tuhat kaheksa. laps võib üritada leida oma bioloogilisi vanemaid pärast seda, kui ta on saanud kaheksateist aastat vanaks. ja nüüd siis vastupidised näited, mis ma tõin Prantsusmaa, Austria, Luksemburg, seal tehakse vahet bioloogilisel ja seaduslikul emadusel. viimasel puhul üks naine, kes pole veel abielus ei ole automaatselt äh, lapse ema, et ta võib küll olla selle lapse sünnitanud, aga ta ei ole automaatselt kohe seaduslikult tema ema. Prantsusmaa vastav seadus annab naisele õiguse sünnitada laps sünnitusmajas, ilma et ta annaks teada, ilma et ta avaldaks oma identiteeti. sama olukord on ka Austrias loomulikult on emadel kaheksa nädalat antud aega oma laps siiski tagasi võtta, enne kui laps antakse üles lapsendamiseks. muidugi ei tea, milline on selle seaduse tagamaa, kas esialgne eesmärk oli kaitsta naisi sõja ajal, et nad ikkagi saaksid ohutult sünnitada. ei tea, kas see esialgne eesmärk oli siiski lihtsustada lapsendamise menetlust kui niisugust ja tänapäeval umbes kuussada naist Prantsusmaal kümme protsenti neist on alaealised, kasutavad iga-aastaselt seda õigust. see kuussada naisse näitaja on tegelikult väga madal ja vastav arv kaheksakümnendatel, seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel oli kümme tuhat. vastavalt äh, ühele hiljutisele reformile Prantsusmaal võib ema siiski edastada tema isikut puudustava, puudutavat informatsiooni kinnises ümbrikus haiglas ja see siis võidakse anda lapsele, kui laps saab täisealiseks, aga see ei ole kohustuslik, ema ei pea seda isiklikku infot sinna ümbrikusse panema. eesmärgiks on siin kaitsta ema, kes eelistab jääda anonüümseks Saksamaal on tehtud kolm ettepanekut lubamaks anonüümselt sünnitamist. aga need kõik on läbi kukkunud. ja Saksamaa ja Šveits on need kaks riiki, kes leiavad, et kellel juba põhiseadus sätestab selle, et laps peab saama teada, kust ja kellelt ta pärineb. Itaalias on nii emal kui lapsel hiljem võimalik ikkagi oma, oma nii-öelda päritolu teada saada. ühesõnaga, et mingisugusel hilisemal eluperioodil on lapsel võimalik siiski tuvastada oma bioloogiline ema see anonüümselt sünnitamise võimalus on loomulikult mitmeid arutelusid tõstatanud Euroopas tervikuna, konkreetsemalt Prantsusmaal. paljud toetavad seda süsteemi ja on ka neid, kes on selle vastu üles astunud. selleks, et paremini praegust arutelu mõista, toon ma ära kahe osapoole olulisemad argumendid Need, kes siis toetavad sünni salastamist, esiteks on see, et vältida lapse mahajätmist. see pärineb juba kahekümnenda sajandi algusest. paljud toetavad ka lapsendamist ja põhiline argument on muidugi see, et tuleb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 kui adoptiivvanemate hulk suureneb praegu ja kui nüüd, kus üha enam lapsi antakse üles lapsendamiseks, on lapsendatavate vastsündinute väärtus tõusnud, kui ma nii võin öelda. anonüümselt sünnitamise positiivne külg on näiteks see, et see aitab kiirendada lapsendamise menetlust, see on väga oluline, see on ka lapse huvides. aga see on endiselt kaheldav kas selline anonüümselt sünnitamise süsteem toob kaasa selle, et enam ei hüljata üldse vastsündinuid, kas see tõesti omab sellist positiivset tulemit? feministid kahekümnenda sajandi teisel poolel on toetanud naiste õigust omada ise kontrolli oma keha üle ja neil on õigus astuda välja oma traditsioonilisest rollist emana. paljud feministid on seda meelt, et see süsteem peaks säilima. Nad leiavad, et äh, aborti kui niisugust täielikult kaotada ei tohi. selles kontekstis tundub, et see süsteem annab jätkuvalt vabatahtlikult õiguse teha aborti ka juhul, kui abordi tegemise seaduslikult määratud aeg on juba möödunud, seda juhul näiteks, kui lapseootele jäämine on toimunud äh, rasestumise tagajärjel. see on täiesti arusaadav argument ja järgmine argument äh, tugineb nende sotsioloogiliste ja bioloogilistele sidemetele see on loomulikult väga oluline adaptiivvanemate jaoks, sest väidetakse, et need ühiskondlikud sidemed on palju tugevamad kui bioloogilised sidemed. ja Prantsusmaa intellektuaalide hulgas on see valdav nägemus, et see, mis tugineb bioloogiale, on halb ja see, mis tugineb ühiskondlikule lähenemisele, on hea see lähtub Trois du Solist vastandina Trois du Sunile. anonüümselt sünnitamise vastased koos, koosnevad erinevatest ühendustest ja on sellised inimesed, born under X, kes võitlevad sellise keelustamise süsteemi vastu. Nende argumendid on peamiselt psühholoogilised ja poliitilised, nad viitavad inimõigustele, lapse õigustele. ja Prantsusmaal pärast kümne aasta pikkusi arutelusid üritatakse jõuda parima tasakaaluni selleks, et lapsi enam ei hüljataks nii suurel määral kuna jätkuvalt üritatakse suurendada anonüümselt sünnitamise võimalusi, on üritatud parandada ka lapsendamise menetlust, suurendada selle kiirust. mitmeid muudatusi on viidud sisse ka reproduktiivkäitumise suunamisse, meil on olemas vastav äh, info, vastavad andmed, me teame, et äh, üha vähem vastsündinuid on hüljatud. me teame ka, et naised üha nooremas äh, eas saavad ema, naised saavad emaks üha vanemas eas aastal kaks tuhat viis umbes kolmkümmend viis protsenti Euroopa lastest sündisid väljaspool ametlikku abi, abielu Euroopas ja vastav protsendimäär aastal seitsekümmend viis oli ainult kaheksa. kooselu on asendanud abielu, paljud paarid ei ole veel abielus oma esimese lapse sünni hetkeks me oleme viinud, me oleme näinud mitmeid muudatusi inimeste reproduktiivkäitumises Euroopas ja liikudes edasi kokkuvõtte juurde, siis järeldustena võib öelda, et meil on olnud väga mitmeid põhjuseid, mis on toonud kaasa sünni salastatus institutsionaliseerimiseni. et need põhjused ei ole ikkagi enam üldse ajakohased ja need riigid, kes kohaldavad seda süsteemi, ei ole suutnud äh, seda kaotada, peaksid äh, viima sisse mingisuguse kohustusliku menetluse ema jaoks, vastavalt millele last teavitatakse tema juurtest ja tema päritolust kirja teel näiteks, kui ta on saanud täiskasvanuks. loomulikult on kõiki huvisid väga keeruline ühitada, näiteks on erinevad ema õigused, lapse õigused, adoptiivvanemate õigused tähtsa, aga tuleb kindlasti kinni pidada laste õiguste rahvusvahelisest konventsioonist, mis sätestab, et kõikidel lastel on õigus teada oma sünnipärast, teada, kes on nende sünnipärased vanemad. seda tuleb võtta arvesse väga tõsiselt ja see on kõige olulisem huvi, see lapse õigus teada, kes on tema bioloogilised vanemad. Irene Serin oma uurimuses ütleb ka, et äh, see plüüriparimentalitee on see avatud lapsendamise praktika. mõte on selles, et lapsel on mitmed erinevad sidemed mitmete erinevate isikutega, ükskõik, kas on nad siis tema seaduslikud või bioloogilised vanemad. selline oli minu sõnavõtt, suur-suur tänu teile! ďakujem veľmi pekne pani maratuali prandi suur-suur tänu teile selle ettekande eest. ja nüüd annan sõna järje üle Marie-Josee Kellerile, kes on, esindab siis äh, Prantsusmaa äh, Ämmaemandate Liitu äh,. Teil on sõna, proua esinaine lugupeetud äh, saadikud, suur tänu, et te mind äh, siia kutsusite ning äh, lubage mul kõigepealt ennast tutvustada. minu nimi on Marie-Josee Keller, ma olen Prantsuse Ämmaemandate Liidu esinaine. ma tänan, et te kutsusite mind siia kuulamisele, see on minu jaoks ja Ämmaemandate Liidule suur au, et mul on võimalus rääkida teile äh, meie kogemustest anonüümselt sünnitamisega. see on äh, küsimus, mis on mul väga südamel, kuna ma olen ämmaemand ja ma olen äh, tegelenud naistega, kes on anonüümselt sünnitanud. kõigepealt räägiks sellest, et kes on ämmaemandate liit. ämmaemandate liit tegeleb ämmaemandate tegevuse kontrollimisega ja äh, ta äh, tegeleb ka ämmaemandate eetiliste äh, normidega. see on organisatsioon, mis ühendab kõiki Prantsusmaal tegutsevad ämmaemandad kohustuslikus korras, ämmaemandat on Prantsusmaal umbes kakskümmend tuhat. meil on ähm, kohustusi naiste ja vastsündinute tervishoiu alal kõigepealt sooviks rääkida Prantsusmaa olukorrast äh, anonüümselt sünnitamise osas. Prantsusmaa on Euroopas erandiks äh, kahel põhjusel. kuna meil on see väga vana tava, Prantsusmaal on väga pikad traditsioonid anonüümselt sünnitamisega, alates seitsmeteistkümnendast sajandist on meil olemas äh, Ähm, võimalused lapsest loobumiseks ja anonüümselt sünnitamine juba ähm, Prantsusmaa revolutsiooni ajal tuhande seitsmesaja üheksakümne kolmandal aastal mm, seadustati ja reformiti seda kahe tuhande teisel aastal ning veel üks iseärasus Prantsusmaa võimaldab emale identiteedi äh, kõige täielikumalt kaitset, nagu siin juba mainiti. mis siis on anonüümselt sünnitamine? see võimaldab naisele tema raseduse jälgimist ja sünnitamist äh, tasuta nii äh, avalikes kui äh, erasünnitusmajades, ükskõik, kas naine on abielus või on vallaline või on välismaalane või prantslane, ta ei pea avaldama oma identiteeti ja ta saab äh, kinnituse selle kohta, et ilma tema loata seda, tema identiteeti kolmandatele isikutele ei avalikustata. sellel on kaks eesmärki, esmalt ema ja lapse tervise kaitse, ähm, salajaste abortide ja äh, lapse hülgamise, lapse, laste tapmiste äh, tõkestamine ning äh, tagamaks see, et seda, et lapsed sünniksid heas olukorras ja et millised on tagajärjed lastele. lapsed saavad sünnitunnistuse, mis jääb tühjaks. sotsiaalabiteenused saavad äh, lapsega kiiresti tegelema hakata, mm, selleks et teda anda adopteerimisele. emal on kahekuune järelemõtlemise aeg, pärast mida äh, ema ei saa enam last äh, üles leida. Äh, ma räägiks kahe tuhande teise aasta reformist, mis oli väga oluline. selle võttis ette Ségolène Royal, kes kahe tuhande esimesel aastal sai perekonnaministriks ning äh, see reform lõppes siis jaanuaris kaks tuhat kaks, kui äh, Prantsusmaa parlament selle ratifitseeris. Äh, järjest rohkem ähm, ühendusi, mis esindasid lapsi, kes äh, olid sündinud äh, anonüümselt, äh, nõudsid reformi ning ÜRO konventsiooniga äh, oli ka antud lastele õigus ähm, teada oma päritolu ning Prantsusmaa oli selle konventsiooni ratifitseerinud ning konventsioonis on kirjas, et äh, lastel on äh, õigus äh, oma päritolu tunda. pärast reformi on anonüümset sünnitamine siis endiselt võimalik, aga sün-, aga la-, emal soovitatakse äh, jätta lapsele teave tema päritolu kohta, eriti mis puudutab tema tervist, isa ja mm, lapse päritolu ning soovitatakse ka jätta kiri või äh, mõni ese, mis äh, lapsele edasi antakse. Äh, emal soovitakse suletud ümbriku jätta ka oma nimi ja selle ümbriku peale märgitakse ema poolt lapsele antud nimi, kui ta seda, selle nime lapsele andis, lapse sugu ja sünnikoht ja aeg. see jääb saladuseks välja arvatud siis, kui mingi hetk ema soovib selle saladuse avaldada. me, meil on ühendus, mis äh, tegeleb äh, nende lastega, kes soovivad oma vanemaid üles leida, see vahendab äh, laste ja vanemate suhteid. kui laps soovib saada infot oma päritolu kohta, siis ta peab kohustuslikus korras pöörduma seda riikliku nõukogu poole ja äh, siis see nõukogu avab vastava toimiku. millist teavet äh, laps saab? Ähm, riikliku nõukogu esindaja võib äh, lapse toimikus sisalduva info, mis ei ole salastatud, edastada. tihti piisab sellest teabest lapsele selleks, et ta saaks oma identiteeti üles ehitada mis puudutab teavet ema identiteedi kohta, siis seal osas on, on erinevaid võimalusi. ühelt poolt äh, naised, kes äh, on täiesti keeldunud oma identiteedi avaldamisest, mis puudutab umbes neljakümmet protsenti emasid, siis äh, saab laps ainult selle teabe, mis on tema toimikus, aga kui ema on jätnud kinnisesse ümbriku teabe oma identiteedi kohta, siis võtab riiklik nõukogu emaga ühendust ja küsib, et kas ta on nõus äh, oma identiteeti avaldama ja sel hetkel võib siis ema sellega nõus olla või keelduda ning me teame, et umbes nelikümmend protsenti emadest on nõus seda saladust avaldama, nii et see puudutab siiski vähemust. ämmaemandatel on väga keskne roll nende naistega tegelemisel, kes anonüümselt sünnitavad, ühelt poolt peavad nad andma vajalikku teavet emale, tegema koostööd äh, sotsiaalkaitse äh, ametiasutustega ja riikliku nõukoguga. Nad te-, täidavad äh, mm, meditsiinilise toimiku ja mm, lapse tervise kohta käivad andmed, säilitades ema identiteedi salastatust. tegemist on väga keerulist, keerulise tööga, sest tuleb täielikul määral arvesse võtta võtta äh, emade mm, soove, me ei räägi kunagi lapse hülgamisest, vaid adopteerimiseks vabaandmiseks, kui ema ei soovi lapsele nime anda, siis äh, teeb seda ämmaemand, emal on võimalus äh, laps sülle võtta ja temaga kahekesi jääda. ja kui ema vajab edasist ravi, siis ta jääb, siis ta läheb teise osakonda, ei jää Ähm, nende naistega kokku, kes on just sünnitanud. kes need naised on? Äh, seitsmekümnendatest, te rääkisite, et seitsmekümnendatel aastatel oli umbes kümme tuhat äh, anonüümselt sünnitajat. Äh, tänapäeval on mõnisada tuhat, on erinevaid emasid, esimeseks on näiteks väga noored emad, kes elavad äh, koos oma perekonnaga, need on äh, ning teine variant on äh, mos-, traditsioonilistest moslemi perekondadest pärit naised, kes elavad veel oma vanematega ja kelle lapsed on sündinud ähm, väljaspool abielu, mis on nende perekonna jaoks väga häbiväärne ja ne-, selle tulemused võivad olla naise jaoks vägagi dramaatilised igal juhul satuvad nad vägivalla ohvriks, neid võib-olla viiakse oma päritoluriikidesse selleks, et neid sunniviisiliselt abiellu sundima, sundida või võivad äh, nad äh, saada füüsilise vägivalla ohvriteks või isegi saada tapetud. Need, neid naisi on umbes viiskümmend protsenti Äh, anonüümselt sünnitajatest suurtes linnades ning kolmkümmend protsenti äh, väljaspool suurlinnu. Äh, neil on ka suuri materiaalseid probleeme, ükskõik, kas nad on siis väga noored või juba natuke vanemad, siis on ka äh, Ehm, naised, kel, kes on pärit küll rahaliselt äh, lahedamatest oludest, aga kus on suuri ehm, perekondlikke, suur perekondlik surve, et nad jätkaksid õpinguid ja on ka ehm, naisi, kes on vägistatud või intsesti ohvrid ja siis on ka naisi, kes eitavad oma sün-, äh, rasedust. on erinevaid põhjusi, näiteks äh, materiaalsed põhjused, kus äh, naised arvavad, et last, laste võimalused on paremad, kui nad äh, anda vabaks adopteerimisele või siis on psühholoogilisi põhjusi, kus näiteks on tegemist vägistamisega. üldiselt tuleb öelda, et naised, kes anonüümselt sünnitavad, on eri, väga suure moraalse surve all ja neil on, nad on väga üksi ma teeks väik-, väik-, annaks väikse ülevaate ka sellest, mis toimub Euroopas, hoolimata sellest, et ma ei ole selle teema ekspert ja sellest siin juba räägiti, on riike, kus võimaldatakse anonüümselt sünnitamist ning vähestes riikides on sarnased äh, sätted nagu Prantsusmaal. ema ja isa nime avalikustamine on paljudes riikides äh, kohustuslik ning seetõttu tulevad paljud välismaalased prantslas-, Prantsusmaale sünnitama, eriti belglased, šveitslased ja alžeerlased, kes oma riigis ei ähm, saa äh, sünnitada näiteks, näiteks umbes viisteist protsenti anonüümselt sünnitajatest on nii äh, Lillis, kolmkümmend protsenti anonüümselt sünnitajatest on pärit Belgiast näiteks riigid, kes võimaldavad naisel oma ähm, identiteeti mitte avaldada sünnitamise ajal, on Itaalia, Luksemburg, Austria alates kahe tuhande esimesest aastast ja Ungari. riigid, kes ei võimalda anonüümselt sünnitamist, on Saksamaa, Belgia, Hispaania, Ühendkuningriik, Šveits, ent äh, Kreekas äh, ma ei nimetanud siin kõiki riike, aga on ähm, mõningates riikides kaalutlusi viia läbi reforme äh, anonüümselt sünnitamise lubamiseks, nagu esineja siin ütles, Slovakkias, mm, Saksamaal ja Belgias on tehtud ähm, reformi ettepanekuid, juba on räägitud siin äh, võimalusest jätta laps äh, haiglasse äh, seal, kus äh, ei ole lubatud anonüümselt sünnitamine, see, see puudutab siis Saksamaad, Austriat, Šveitsi ja Belgiat. sellise võimaluse ees, eesmärgiks on siis see, et võiks jätta lapse ähm, soojestatud ähm, soojustatud äh, kasti, kus äh, siis oleks ka võimalik äh, teavitada meditsiinilist personali. see ei ole piisav võimalus, sellepärast et ema ja laps ei saa ravi enne sünnitust. ja laps ei saa mitte kunagi teada oma päritolu, kui kui ta ka ellu jääb. anonüümselt sünnitamise osas on Prantsusmaa siis Euroopas erandiks. see on väga vastuoluline teema, sest äh, tegemist on kahe vastuolulise äh, õigusega ema õigustega ja lapse õigustega saada teada oma päritolu. ämmaemandatel, ämmaemandat ei peaks sekkuma siin sellesse arutelu, mis, kus on vastuolu ema ja laste õiguste vahel, aga mm, see puudutab ka naisi, kes äh, ei saa kunagi luua sidet oma sünnitatud lapsega. ja siin ei tohiks ühe õigusi pidada ülemuslikumaks teiste õiguste üle ja mis puudutab minu isiklikke kogemusi, siis see õigus võimaldab tõepoolest kaitsta ema ja laste elu ning äh, need naised on väga õnnetud, ma ei ole mitte kunagi näinud ühtegi naist, kes ei äh, nutaks pärast sünnitust. Nad tahavad aga neile lastele anda võimaluse et nad saaksid armastava kodu, et nad saaksid endale ema ja isa ja saaksid materiaalsed võimalused, mis võimaldaks neil saada äh, paremat haridust, vähemalt paremat haridust, kui äh, emal oleks võimalust, võimalus lapsele anda. ning ma ütlen, et see võib tunduda kummaline, aga, aga anonüümselt sünnitamine ja lapse adopteerimiseks andmine võib olla ema armastuse märgiks. kui te soovite meiega ühendust võtta, saada teavet, siis äh, siin on meie äh, interneti aadress. aitäh, proua Keller nüüd ma avan arutelu ja kui te lubate, siis ma annan kõigepealt sõna proua Breierile, kes oli selle avaliku kuulamise mõttega lagedale tulnud. nii et palun, proua Breier, teil on sõna. aitäh, proua esinaine ning aitäh kõnelejatele, tegemist oli väga huvitavate ehm, teemadega ning mõte selle kuulamise korraldamiseks tuli Saksamaalt. Te ise ütlesite, et Saksamaal ei ole anonüümselt äh, sünnitamine võimalik, vähemalt legaalselt. Te rääkisite õigusest saada teada oma äh, geneetiline päritolu ning naiste õigus suhetest. aga loomulikult on olemas ka veel üks õigus, mis on väga keeruline, sest kui lapsed ei äh, jää ellu, siis ei ole neil ka üldsegi õigust saada teada oma geneetilist päritolu ning äh, see, seal on suur vastuolu. mis mind väga šokeeris, oli see, et arstid äh, Saksamaal ütlesid, nad lähtuvad samasugustest arvudest nagu Prantsusmaal, nad lähtuvad sellest, et oleks umbes kaheksasada sellist sünnitust aga nendel juhtudel siis äh, need lapsed lihtsalt tapetakse ära, sest äh, las-, naistel ei ole võimalust last, lapsest loobuda. ning väga õigesti viitasite te ka sellele, et äh, võimalus lapsest loobuda haiglas on äh,, ei ole piisav, sest et naised kardavad videokaameraid ja maal ei ole võimalust last anonüümselt haiglasse jätta. ning äh, eriti oluline on see, et naistel ei ole võimalust saada abi sünnitusel. naised äh, saavad väga palju kahjustatud seetõttu, et nad peavad üksi sünnitama, täiesti kohutavates tingimustes sünnitama. Saksamaa arstid äh, lähtuvad sellest, et äh, neid naisi on Saksamaal sama palju kui ähm, Prantsusmaal. lähtutakse sellest et, et viiskümmend tuhat äh, last äh, Saksamaal leitakse, kakskümmend viis tapetakse ja kakskümmend viis jäetakse anonüümselt äh, haiglasse ja ülejäänud, ülejäänutest me ei tea, mis saab. nii et mina väga toetan anonüümselt sünnitamise võimalust, sest ma arvan, et e-, õigus elule on vastuolus õigusega teada oma geneetilist päritolu, sest kui laps on surnud, siis ta ei saa ju seda geneetilist päritolu enam teada, nii et Saksamaa argumentides on teatav vastuolu, et äh, geneetilise päritolu teadmise õigust hinnatakse kõrgemalt kui õigust elule ja see on loomulikult absurdne. asjaolu, mis mind väga šokeeris, oli see, et äh, olid need arvud Prantsusmaa kohta et, et viiskümmend protsenti naistest, äh, kes anonüümselt sünnitavad, on pärit moslemi perekondadest minu meelest oli väga hea, et te veel viitasite äh, sellele, et äh, neid naisi tihti ootab surm. väga, äh, äh, see puudutab näiteks neid niinimetatud aumõrvu, millest viiskümmend protsenti puudutavad just nimelt selliseid naisi. mind huvitaks aga, et milliseid võimalusi te näete Euroopa algatuse loomiseks, sellise Euroopa algatuse loomiseks, kus me ütleks, et me soovime äh, et kogu Euroopas oleks naistel samasugused võimalused, et äh, naiste õigus tervisele oleks kõrgemalt hinnatud. meil näiteks kunagi oli siin äh, resolutsioon tervise kohta ja see võiks äh, ka sinna sobituda, sest naistelt võetakse ju õigus saada arstiabi. ning teine küsimus, mis mind huvitaks, ma korraldasin samasuguse kuulamise kohal ja täna oli ka proua ja seal oli ka proua piiskop Margot Kessmann, kes täna ei saanud tulla ning tema küsis, et äh, kust tuleb selline äh, põlgus äh, nende naiste kohta, kes anonüümselt sünnitavad, et miks on ühiskondlikult täiesti aktsepteeritav see, et naine teeb kolm või neli aborti, aga see, see ei ole aktsepteeritav, et naine äh, sünnitab kolm-neli last äh, anonüümselt või, äh, või annab nad adopteerimiseks. et miks ühiskonnas on selline, sellised topeltstandardid? et ühe, ühtesid naisi aktsepteeritakse, teisi aga põlatakse vägagi kui nad oma eh, lapsed anonüümselt sünnitavad või nad lapsendamiseks annavad või, või jätavad eh, anonüümselt haiglasse. kuidas te arvate, mida te arvate, kuidas oleks võimalik sellist, see nähtuse vastu võidelda? Eh, suur aitäh. proua Gröner. aitäh, mul on kaks lühikest küsimust ja üks järel pärimine. mind väga julgustas see, kui ma kuulsin Prantsuse arve, et äh, anonüümselt sünnitajate arv on väga palju äh, vähenenud selle, alates sellest, kui meil on see seadus. see on väga oluline märk ka teistele riikidele, et mida avatumalt selle teemaga ümber käiakse, mida vähem on survet naistele, seda vähem sellest võimal-, seda võimalust kasutatakse, kui ma õigesti aru sain. ning küsimus, et kuidas me võiksime sellise algatuse luua, nagu proua Breyer siin just rääkis, ning veel üks küsimus, et kas on ka Euroopa ämmaemandate ühing kes võiks äh, veelgi toetada seda või saame meie teid toetada, et äh, et ka poliitiliselt selle teemaga edasi jõutaks. sest minu jaoks on väga oluline see, et naistel oleks vähem hirmu, et neid survestataks vähem. ja ma arvan, et äh, võib-olla Saksamaal oleks võimalus äh, veel üht-teist ära teha selleks, et olukorda parandada, sest et see võimalus lapsi anonüümselt au-, haiglasse jätta ei ole piisav. et seda olukorda tuleb tõesti muuta, tegemist on pooliku sammuga ning mulle meeldiks rohkem see võimalus, et äh, naistel oleks võimalus saada sünnitusabi äh, ja sünnitada korralikes tingimustes. kui me saaksime seda toetada, siis äh, te võiksite anda meile vihjeid selle kohta, kuidas me üht-teist ära teha saaksime. Eh, suur aitäh, proua Gröner. proua Estra. aitäh, ka mina sooviks äh, tänada meie külalisi selle huvitava info eest, mida me neilt saime, sest tegemist on väga vaieldava teemaga, kuna see puudutab põhiõigusi. ent mulle tundub äh, ilmne see, et äh, nii ema kui lapse jaoks äh, on olemas eelised anonüümselt sünnitamise puhul. võrreldes äh, salajaste abortide ja lapse anonüümselt haiglasse jätmisega. seetõttu ma toetan mõtet luua seaduslik algatus äh, Euroopa tasandil. aga ma arvan, et äh, vaja on teha vahet erinevate lähtekohtade vahel ühelt poolt, kui tegemist on näiteks äh, vägistamise või intsesti juhtumitega, tekib minul näiteks küsimus, et äh, kas äh, on seos anonüümselt sünnitamise vahel ja äh, Ehm, abordireeglite vahel. teisalt eh, on ka see olukord, millest siin räägiti, ehm, mis puudutab siis neid eh, väga noori emasid ja neil juhtudel on minul raske aru saada, miks eh, sel juhul peaks ema täiesti ilma jääma teabest oma lapse kohta. ma arvan, et sellistel juhtudel võib ema hoiak ju aja jooksul muutuda. ema ju muutub ka küpsemaks ajaga tavaliselt. tihtipeale muutub tema elukorraldus ka stabiilsemaks ja kui ta siis hiljem tahab oma arvamust muuta, siis ta ei saa seda enam teha, sest et mm, see on pöördumatu protsess. ning ma arvan, et kui me teeme seadusliku, seadusloomelise algatuse, siis me peaksime mõtlema sellele, et noorte naiste puhul peaks olema kohustuslik see, et nad jätaksid äh, suletud ümbrikusse äh, oma andmed. ja see äh, need andmed peaksid jääma saladuseks, kuni laps saab äh, täisealiseks, sest ma arvan, sest ka lapsel on ju õigus teada oma päritolu. ning täna tuleb seda õigust kaitsta rohkem kui kunagi varem, me peame kaitsma ühelt poolt äh, ema õigust anonüümsusele, kui ta seda soovib, aga teisalt tagama selle, et äh, lapsel on õigus tulevikus saada teada oma päritolu ning e, eriti just nende väga noorte emade puhul peab olema võimalus, et kui nad muudavad oma arvamust, et siis nad saavad teada anda, kes nad olid. seetõttu peaks olema selline ametiasutus, kus, mis säilitaks selliseid, sellist teavet ning äh, tulevane seadus peaks siis eristama erinevaid äh, olukordi, sest need on ju vägagi erinevad. aitäh. mul on omalt poolt väga lühike märkus proua Keller loetles riigid, kus on vastu võetud seadus anonüümsete sünnituste kohta. nii Tšehhi Vabariik kui Slovakkia on samuti vastu võtnud anonüümsed sünnituste alase seaduse, seda juba aastal kaks tuhat neli. nii et see seadus kehtib praegu mis aga puudutab seda, et ema kohta tuleb säilitada teave, siis on meie seadus selline, et üheski ametlikus dokumendis ei mainita ema nime ei äh, sünnitunnistusel ega ka sündide registris. lapse jaoks küll koostatakse üks dokument sest äh, laps võib elu jooksul ju haigestuda mõnda pärilikku haigusse. Äh, ja ta võib vajada mingisugust abi, ähm, mida saab anda ainult siis, kui on teada tema päritolu. nii et äh, kui mingit teavet ei ole, siis võib see kahjustada lapse tervist tulevikus. aga igasugune info mis äh, ema puudutab, äh, see edastatakse tervishoiuministrile, tervishoiuministeeriumile äh, koheselt pärast seda, kui ema haiglast välja lastakse, seal registreeritakse see teave ja seda, seda hoitakse seal, kuid selle teabe avalikuks tegemine toimub ainult kohtu loal. nii et juhul, kui juhul, kui seda teavet on vaja, mis iganes põhjusel avalikustada, ei saa seda teha enne, kui kohtunik on andnud selleks loa. juhul, kui laps tahab teada oma päritolu ja ta on saanud täisealiseks, siis on samuti vaja tal pöörduda kohtu poole ja kohus peab andma oma loa. seega ei piisa lapsepoolsest soovist tunda oma vanemaid. vaja on, et ema sellega nõustuks, aga ema nõusoleku saamiseks on vaja ema kontaktandmeid. ka mul on isiklikult kogemust anonüümsete sünnitustega, sest Slovakkias kuulun ma järelevalve komitees ühes sellises organisatsioonis, mis aitab abivajajaid naisi mitte ainult neid, kes on äh, rasestunud äh, soovimatult, vaid ka neid, äh, kes kannatavad koduvägivalla all. see institutsioon on meil olemas juba kümme aastat. ja selle aja jooksul on sündinud nelikümmend anonüümset last vabandust, nelikümmend last selles institutsioonis ja nendest viis on sündinud anonüümselt ja kõik nad lapsendati. seega ma võin öelda, et mul on tõesti väga praktiline kogemus. praegu on meil aga natuke aega veel järgi jäänud ja seetõttu ma paluksin uuesti võtta sõna ekspertidele, et nad saaksid vastata küsimustele, mis neile esitati. suur aitäh! jah, Madame Keller proua Keller. Euh, esmalt, mis puudutab äh, moslemi naiste osakaalu, kes anonüümselt sünnitavad, neid ei ole viiskümmend protsenti, vaid neid on viiskümmend protsenti suurtes äh, äh, linnades, eriti Pariisi piirkonnas. ülejäänud riigis on neid pigem kolmkümmend protsenti. väga palju on räägitud anonüümselt sünnitavate naiste, äh, naistele antavast arst, arstiabast ning äh, see on tõesti oluline äh, asjaolu, mida tuleb rõhutada, sest rasedalt, kes on väga halvas ja suletud olukorras, kes ei saa lasta oma rasedust jälgida, kes sünnitab salaja, kõikide riskidega, mis sellega kaasnevad, nagu öeldud, tavaliselt on tihti väga noorte naistega, kes ei ole veel küpsed kehaliselt, kus on võimalusi, et tekib verejooks või et laps sureb. Ehm, seal on väga palju probleeme, nii et need naised võivad saada arstiabi, sünnitada normaalses ümbruses vähemalt meditsiinilises mõttes normaalses siin ümbruses nagu kõik äh, teisedki naised no,. ämmaemandate äh, liit äh, võib tõesti osaleda sellistes mm, meetmetes selleks, et edendada anonüümselt sünnitamist Euroopas, sest see on, meil on Euroopa ämmaemandate ühing, mis siis ühendab Euroopa ämmaemandaid ning kui neid, kui, kui meid toetavad Euroopa institutsioonid, siis me võiksime pöörduda selle Euroopa ämmaemandate ühingu poole ja teha sellesuunalist tööd. ma arvan, et see on tõesti väga oluline, et Euroopa tasandil tegeldaks seadusloomeliselt selle teemaga, sest äh, kui Prantsusmaal on umbes viissada anonüümset sünnitust aastas, siis me leiame umbes kakskümmend kuni nelikümmend äh, last ka veel prügimägedelt äh, või kust iganes. tegemist on üksnes nende lastega, kelle me, kelle me leiame, ähm, rääkimata neist, keda me ei leia, nii et tegemist on tõesti oluliselt, olulise nähtusega. aitäh, proua Keller me rääkisime sellest, et anonüümse, anonüümselt sünnitajate arv väheneb. aga ma arvan, et põhjuseks on ka see, et, et raseduste, rasedate arv väheneb. kas see ei saa põhjuseks olla? Prantsusmaal on peaaegu kõige rohkem sünnitusi, sest meil sünnib naise kohta kaks koma kaks äh, last. nii et meil on üsna palju lapsi. ma arvan, et on üsna palju põhjuseid selleks, et äh, anonüümselt sünnitamine väheneb. Äh, esiteks see, et raskustes emadele on väga palju võimalusi abi saada näiteks on võimalus äh, saada peavarju äh, kogu raseduse vältel äh, ning kuni lapse üheaastaseks saamiseni, neil on võimalus omandada elukutse, minna tööle. ja nende naiste puhul, keda kelle elu tõesti on ohus äh, aumõrvade tõttu, ähm, nende puhul on endiselt siis võimalik äh, anonüümselt sünnitamine. aitäh! Euh, proua Maratuu oli Franti, palun. ma tänan, ma tahaks tänada äh, kõiki, kes sõna on võtnud, ma tahaks äh, tänada ka selle kuulamise algatajaid, sest tegemist on väga olulise teemaga, me oleme väga šokeeritud alati, kui me loeme ajalehtedest ähm, äh, mahajäetud lastest või kõigist neist õudustest, mida emad ise on toime pannud. ja kui on võimalusi, et emad saaksid arstiabi nii nagu Prantsusmaal, siis see on tõesti väga oluline ja seda tuleks jälg-, sellist eeskuju tuleks järgida kogu Euroopas. rase-, ning arvestades seda, et raseduse jälgimine ja sünnitamine on tasuta, siis minu meelest on tõesti väga suure asjaga inimesel sündide aitamine on tõesti väga oluline ja kui seda tehakse ka tasuta, siis äh, see on tõesti suurepärane. väga huvitav oleks aga teada saada, kui pikk on see äh, raseduse jälgimise periood ja sünnituseks ettevalmistumise periood. kui palju Äh, selle aja jooksul väheneb nende naiste arv, kes äh, soovivad anonüümselt sünnitada. statistilises mõttes oleks see väga huvitav. meil on äh, Saksamaalt näide last ootavate või lapsi omavate perekondade kohta, kellel on raskusi ja kellega tegeleb enne sünnitust ja pärast sünnitust ämmaemand. selle teemaga on tegelenud näiteks Heidelbergi ülikool. see on ka üks ministeeriumi mm, projekt, millega tegelevad Saksamaa liidumaad ja me tutvustame seda projekti kahekümne viiendal märtsil Strasbourgis. see ei puuduta anonüümselt sünnitamist, vaid see puudutab rasketes olukordades olevate inimeste jälgimist ähm, ämmaemandate poolt. ma sooviks rääkida veel ühest teisest teemast kui meil õnnestuks selle teemaga tegeleda Euroopa tasandil, võtta vastu seadusandlikke akte Euroopa tasandil, meil ei ole õiguslikku alust selleks, aga see, mida me Euroopa tasandil saaks teha, oleks avaliku tervise küsimuste lahendamine. ma arvan, et äh, sünnituse kulude alandamine kogu Euroopas oleks teema, millega me võiksime tegeleda, aga seadusandlikke akte vastu võtta anonüümselt sünnitamise kohta, ma arvan, et seda me ei saaks, aitäh. Um, aitäh proua Panajotopokulusele, proua Keller, palun. ma vastaks sellele küsimusele Prantsusmaal ei tegele mitte üksnes ämmaemandad äh, anonüümselt sünnitajatega. nagu ma enne ütlesin, tegelevad äh, nendega eelkõige äh, lastele sotsiaalabi andvad ametiasutused ja see riiklik nõukogu, mis tegeleb inimeste päritolu teada saamisega. Mm, see anonüümsed mm. sünnitajate osakaal tõesti muutub. me eh, os-, juhime nende tähelepanu kõigile võimalustele, kus nad saaksid abi, et nad saaksid oma lapse säilitada ja kui sellest ei piisa, siis me võime tõesti neile teha ettepaneku, et nad so-, sünnitaksid anonüümselt. ning on ka naisi, kes tulevad sünnitusmajja, kes sünnitavad kohe ja lähevad kohe minema sest äh, nad on lihtsalt sellises olukorras. ma võin teile tuua ühe näite. paar aastat tagasi helistas üks naine, öeldes, et äh, küsides, et kas ma võin ise sünnitada pärast seda, kui mul on olnud äh, keisrilõige. ämmaemand ütles talle, et ei, see on väga ohtlik, tuleb teha keisrilõige. samal hommikul tuli naine, kes ütles, et äh, mul on olnud kaks keksri, keisrilõiget, mul on kaks nai-, äh, last, mu abikaasa on mind äh, väärkohelnud, ta tuli mind vaatama ja äh, vägistas mind, ma ei saanud aru, et ma olen rase, alles natuke aega tagasi ma sain aru, et ma olen rase ning ma arvan, et äh, mu sünnitus äh,, et mu rasedus läheneb lõpule, me hakkasime temaga kohe tegelema, me tegime kõik läbivaatused äh,, ultraheli ja nii edasi. me tegime talle ähm, äh, reede õhtul ähm, keisrilõike äh, ning pühapäeva õhtul ta ähm, istus autosse ja sõitis tagasi oma päritolupiirkonda, sest et ta ei ol-, elanud seal, selle haigla lähedal, kus ma elasin, kus mina töötasin. ma arvan, et viimasel hetkel ta ütles, et kui ma Äh, sünnitan äh, anonüümselt ise, siis äh, mis must saab, et mis saab mu lastest, kui ma ise suren selle käigus, nii et tõesti meil on väga palju võimalusi Prantsusmaal. aitäh, proua Maratuali Pranti, palun. tahtsin lihtsalt kommenteerida. räägiti, et abort on häbiväärne, aga lapse äraandmine ei ole ju sama, mis abort. Äh, samas leitakse, et lapse äraandmine on ebainimlik. kahtlemata peab olema valikuvõimalus, anonüümne sünnitus on hea võimalus meeleheitel olevale lapsele, kui te last ei soovi, siis on parem ta ära anda, kuid tuleb austada ka lapse õigust teada, kes on tema vanemad seega tuleb lepitada kõik ähm, erisused. tuleb leida võimalused kaitsta ka lapse huve ja õigusi. Concernant les droits de l'enfant. mis puudutab lapse õigusi, siis on õige, et tal on õigused. konventsioonis on tõesti märgitud, et lapsel on õigus teada oma päritolu samamoodi on lapsel õigus kaitsele ja õigus tervisele. seetõttu leiangi ma, et Prantsusmaa lahendus on tegelikult aidanud kaasa ähm, sellele, et kaitstaks nii ema kui last ja kaitstaks lapse tervist. sest kui naine, väga noor naine lihtsalt sünnitaks üksinda, siis suur osa lastest äh, sureks ja ka ema äh, tervis satuks ohtu, selle vältimine on väga oluline. Ah, suur aitäh, proua Keller. ma arvan, et äh, sellist filosoofiat pööravad äh,, pooldavad ka Prantsuse seadusandjad. niisuguse uus äh, sa nikto nehlási do diskusie. Uh, kas keegi teine soovib veel äh, midagi küsida proua Kelleri käest? Äh, näeb, et äh, vist praegu mitte, seetõttu ma tänan mõlemaid eksperte, proua Kellerit ja teist eksperti. proua Maret Uuali-Prantit, mm, kes selgitasid oma seisukohti ja jagasid meiega oma kogemusi ma arvan, et praktiline kogemus on väga oluline sest me räägime ju ema ja lapse saatusest. igal juhul on tegemist unikaalsete asjaoludega ja me peame eh, seetõttu sellesse küsimusse suhtuma väga-väga tõsiselt. kui on võimalik ära hoida lapse või ema surm või tervise halvenemine, siis tuleb seda ka teha tuleb, äh, igaühel tuleb äh, seadusandjat äh, julgustada sellele, et ta võtaks vajalikke samme, võtaks vastu vajalikke seadusi reguleerimaks anonüümseid sünde. ma arvan, et liikmesriikide parlamentidel tuleks ähm, samuti astuda meetmed, et vastavad seadused vastu võetaks ja ma tänan proua no ma tänan äh, meie liiget, kes tuli selle peale, et korraldada avalik kuulamine. anonüümne sünnitamine on äh, tegelikult vaid üks mosaiigikild väga keerukast teemast. ma tänan kõiki, äh, kes said aega avalikul kuulamisel osaleda ja sellega võtan ma kokku meie hommikupoolse koosoleku osa ja ütlen teile veel seda, et me jätkame tööd täpselt kell kolm me hääletame kõigepealt ja selleks me kasutame elektroonilisi hääletuskaarte, seega palun neid äh, mitte maha unustada ja assistentidel, kes on kohal, kuid äh, kelle liiget siin ei ole, palun öelda edasi parlamendiliikmele, et kaasa tuleb võtta elektrooniline hääletuskaart.